Colleghi, vi pregherei di prendere posto per... Kallid äh, kolleegid, äh, ma paluksin teil kohad sisse võtta. Juba viisakusest äh, volinik Benita Ferrero-Valdneri vastu, kes on nagu alati õigeaegselt kohal. Nii on temaga muuses alati. Kunagi ta ei hiline, mitte kuhugi. Ja Äh, tal on aega täna täpselt tund ja nelikümmend viis minutit. kohe saavad sõna äh, kolleegid ja ma paluksin veel enne seda, et äh, te teeksite oma sõnavõtud nii lühikesed kui võimalik, kaks minutit maksimum, kui vähegi võimalik, et nii palju kui võimalik saaks kolleege sõnu, sõna ja äh, tore oleks, kui esitaksite kohe oma küsimuse, et saaksime volinikuga äh, dialoogi pidada. enne veel aga tahaksin äh, kogu komisjoni nimel soojalt tervitada siin proua volinikku. ma olen veendunud, et äh, te tunnete siin saalis juba paljud näod ära ja on meie seas ka neid, kes teid esimest korda siin lihast ja luust näevad ja me oleme valmis teiega äh, väga sujuvat koostööd äh, tegema. esimest korda kohtusin mina teiega kaks nädalat tagasi Strasbourgis. me pidasime väga viljaka arutelu maha ja väga huvitav oli meie vestlus, vähemalt minu jaoks. ja me leppisime kokku, et äh, tänasel kohtumisel keskendume me peaasjalikult sellele, mis kaks nädalat tagasi oli kohe-kohe toimumas, tänaseks on see mööda saanud, ehk teisisõnu siis ÜRO Üldassamblee koosolek. tegemist on äh, väga huvitava temaatikaga, kuivõrd see kohtumine oli väga meeliköitev. arutelud Afganistani, Iraani ja Iraagi ja Lähis-Ida küsimustes ja meid huvitaks vägagi teada, mis teie sellest arvate ja tahaksime siis äh, saada äh, detaile selle kohta, mis on toimumas ja millist suuna, suunda on äh, USA administratsioon võtmas, miks nad on näiteks muutnud ka oma seisukohti Iisraeli asunduste kohta ja huvitab meid siis see, milline on praegu Euroopa Liidu seisukoht äh, muutunud olukorras. huvitab meid ka komisjoni uus strateegia Ladina-Ameerika suunas, arvestades seda, et tulemas on üsna pea Euroopa Liidu Ladina-Ameerika tippkohtumine ja see on jällegi üks nendest kohtumistest, mis äh, meile on väga huvipakkuv nagu ma ütlesin, aega on vähe ja seega ilma pikema jututa ongi sõna teil, proua volinik. presidente, honorable member. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, kallid sõbrad. tõesti, mul on suur hea meel selle üle, et mul on võimalus äh, siin teiega mõtteid vahetada. tegemist on esimese ametliku kohtumisega minu ja uue parlamendi vahel ja ootan järgnevatel kuudel toimuvat huviga ja kui olete nõus, härra esimees, siis äh, räägiksin kõigepealt natukene sellest, milline oli õhustik eelmisel nädalal ÜRO-s äh, ja siis keskenduksin äh, meie suhetele Ladina-Ameerikaga, strateegia, mis homme peaks siis vastu võetud saama. jah, kõigepealt üks ÜRO tippkohtumise kõrghetki oli president Obama pöördumine üldassamblee Äh, poole. ta keskendus neljale teemale, mis minu meelest on keskse tähtsusega kõikidel tänastel väljakutsetel maailma ees ja mis olid terve nädala peamised teemad, äh, mitterelvastumine ja desarmeerimine, rahu ja julgeoleku, kliima soojenemine ning maailmamajandus. kõigepealt siis mitterelvastumisest tegemist oli tõeliselt ajaloolise hetkega, kui ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu oma resolutsioonid desarmeerimise ja mitterelvastumise osas. suurt julgustust pakkuv on see, kui suuri samme on ÜRO hiljuti äh, astunud ja kui pos-, palju positiivsemaks on õhustik muutunud seoses suhetega Venemaal ja NPT konveren-, ülevaatamiskonverents järgmisel aastal kujuneb edukamaks kui selleaastane konverents tänu sellele. kahjuks äh, see positiivne õhustik äh, äh, äh, muutus veidi kurvemaks, kui Iraan, nagu te teate, teate, teavitas äh, sellest, et nad on teis-, juba teised tuumakatsetused käivitanud ja raketikatsetused oli muidugi ka provokatsioon. neljapäeva kohtumine Genfis on kriitilise tähtsusega selleks, et äh, kujuneks välja rahvusvahelise üldsuse reaktsioon ja loodetavasti äh, tagatakse konstruktiivsem lähenemine rahu ja julgeolek, äh, Lähis-Ida konflikt oli muidugi nädala üks äh, võtmeteemadest, eriti Obama, Abbasi ja Netanyahu kolmepoolne kohtumine. Euroopa Liit äh, arutas seda ka riigisekretär Clintoniga, tervitasime seda kolmepoolset kohtumist väga olulise sammuna ta-, läbirääkimiste taaskäivitamisel, mis rajab tee kõikehõlmavaks äh, lahenduseks äh, Araabia ja Iisraeli konflikti vahel, arvestades muidugi kõiki Julgeolekunõukogust äh, resolutsioone. muidugi lootsime kõik rohkemat, kuid juba tõsiasi, et need kaks osapoolt ühte tuppa kokku tulid, on juba suur saavutus. riigisekretär ähm, Clinton leidis, et võimalik on, et läbirääkimised ähm, käivituvad juba järgmiste nädalate jooksul ja loodetavasti näeme ka edasiminekut äh, kuskil viieteistkümnenda oktoobri paiku. igal juhul, nagu Clinton ka ütles, peavad kõik osapooled keskenduma võtmeküsimustele, nii äh, kõigepealt ähm, kahe riigi lahendus kahele rahvale, Iisrael ja sõltumatu ning jätkusuutlik Palestiina riik, kes rahus ja turvalises õhustikus saavad ähm, kõrvuti eksisteerida nagu te teate, ka Lähis-Ida kvartett tuli kokku nädala teisel poolel laupäeval ja reedel ja rõhutati, kui oluline on edasi nüüd liikuda sellest kolmepoolsest kohtumisest juba läbirääkimisteni kõik olid nõus sellega, et väga oluline on arutelu taaskäivitada, see oli see sõnum. me kutsusime Iisraeli peatama kogu asunduste loomise, sealhulgas ka on panna piir ka nii-öelda loomulikule kasvule ja lõpetada Ida-Jeruusalemmas igasugune provokatsioon samas nõudsime, et Palestiina omavalitsus teeksid jõupingutusi selleks, et õiguskord kaitsta, vägivallale piir panna ja vihale õhutamisele samuti. nagu te teate, olukord Gazas on endiselt väga keeruline ja meil on vaja lahendust niipea kui võimalik, eriti muidugi tuleb äh, avada äh, piiripunktid selleks, et tolli et äh, läbi saaks humanitaarabi ja muud kaubad. Euroopa Liit toetab igasuguseid jõupingutusi rahule ja me tõesti loodame, et läbirääkimised äh, algavad üsna pea. me oleme kõik öelnud, et me peame andma endast parima selleks, et osapooled läbirääkimiste laua taha saada ja et nad sealt ei lahkuks debatil räägiti ka Pakistanist, nii nagu ka Afganistanist, kuid demokraatliku Pakistani sõprade tippkohtumine toimus. tegemist oli väga olulise hetkega rahvusvahelise üldsuse jaoks, selleks et üles näidata meie toetust Pakistani jõupingutustele võidelda vägivaldse äärmuslusega ning jõupingutustega stabiliseerida riiki. valitsusjuhtide kohtumisel otsustati, et Pakistan on Ehm, on ehm, rahvusvahelise terrorismivastase võitluse üks kõige ehm, olulisemaid alasid ja me peame kõik oma jõud koondama, me peame Pakistani, Pakistanile antava su-, abi suurendama, elumistingimusi parandama ja tuleb leida lahendus sellisele äärmuslusele. kolmas teema, kliimamuutused kliimamuutuste tippkohtumine, mille peasekretär kokku kutsus ning sellele järgnenud G kahekümne kohtumine Pittsburghis, peegeldasid väga selget äh, huvi äh, valitsusjuhtide poolt Kopenhaagenis kokkuleppele jõuda ja Jaapani panus muidugi väga oluline, nagu te kõik teate, kuivõrd see aitab meil äh, reaalsemaks muuta see kahe kraadi Celsiuse eesmärk Ameerika ja Hiina olid samuti äh, positiivselt meelestatud, kuid palju on veel vaja tööd ära teha. Äh, meil on vaja seda, et tööstusriigid annaksid vahendeid selleks, et arenguriigid äh, saaksid kulud katta seoses CO2 kärbetega. räägiti kahe ja viieteistkümne miljardi vahelisest summast igal aastal kuni aastaks kaks tuhat kakskümmend seda juhul, kui ambitsioonikas äh, kokkulepe võetakse vastu Kopenhaag-, Kopenhaagenis ja tõesti ainult siis. tee jätkusuutliku ja tasakaalustatud maja, äh, maailmamajanduseni peab rajanema äh, edul Kopenhaagenis, me peame olema ambitsioonikad ja Euroopa Liit on samuti veendunud, et tuleb veenda teisi meid järgima. neljandaks räägiti maailma majandusest ja muidugi on täiesti õige, et ähm, nii New Yorgis kui ka Pittsburghis oli see üks peamistest teemadest. finantsregulatsioon oli äh, peamine küsimus. meil on kahene ülesanne, majanduse stabiliseerimine ning teisalt ähm, kriisi juurte äh, lahendamine me peame arengutöös samuti oma jõudusid koondama selleks, et aastatuhande eesmärgid saavutada. G kakskümmend äh, küll mõlemas osas äh, võttis endale suuri kohustusi, kuid rakendamine on kõige oluline, olulisem. taaskord Euroopa Liit on selles tegevuses esiotsas oma hiljutiste otsustega, kuid nüüd tuleb muidugi tagada see, et äh, me need antud lubadused ka täidame. lisaks sellele, härra esimees, räägiti ka palju tavapärastest teemadest, julgeolekureform, julgeolekunõukogu reform nagu alati. me kõik teame, et väga oluline on jõuda loovate lahendusteni, kuid samas me peame keskenduma konkreetsetele edasiminekutele teistes valdkondades. eriti julgustas mind äh, soolise võrdõiguslikkuse osas saavutatu kui me soodame eh, luua ÜRO sees eh, suulise, soolise <laughs> võrdõiguslikkuse eest võitleva kogu, siis see oleks juba väga oluline samm edasi. toimus kolm väga olulist kohtumist. Eh, hommikusöök, mida juhtisin mina koos ÜRO ja Aafrika Liiduga, siis lõunasöök, mille pakkus äh, naisriigijuhtidele proua Clinton ning Soome ja Libeeria äh, presidendi poolt pakutud õhtusöök. eelmise aasta aprillis korraldasin mina, kui te veel mäletate, ühe konverentsi ja see hommikusöök oli tegelikult väga edukaks jätkukohtumiseks selleks, et rakendada rakendada need otsused, mis meie konverentsil vastu võeti. me tahtsime teadlikkust suurendada ja tahtsime, et me jõuaksime konkreetsete saavutusteni veel enne järgmise aasta ülevaatekonverentsi. ja veel paar sõna Euroopa Liidu Ladina-Ameerika äh, teatise kohta. homme, äh, austatud äh, saadikud, esitan mina uue teatise tähistamaks kümnendat aastat strateegilist partnerlust Kariibi mere saarte ja Ladina-Ameerikaga. arvestades uut ja keerulisemat äh, ülemaailmset komplek-, ähm, konteksti ning Madridis toimuvat tippkohtumist järgmisel nädalal, keskendub teatis tänase olukorra analüüsile ning paneb paika need suunised ja eesmärgid tulevaseks paariks järgmiseks aastaks, seda ajal, kus rahvusvahelised alliansid ja liidud on olulisemad selleks, et ülemaailmsetele väljakutsetele vastu seista. ma arvan, et selles kontekstis võiksime me olema vägagi uhked selle õitsva koostöö eest üle, mis meil on selle piirkonnaga. me peame rõhutama seda, kui oluliseks me peame tööd Ladina-Ameerikaga, me peame leidma lahendused sellistele probleemidele, näiteks nagu majandus- ja finantskriis, kliimamuutused, energiatarnekindlus, rändeküsimused, kuritegevuse vastane võitlus. me loodame, et kõik see annab uue tõuke meie suhetele, saadab välja väga selge sõnumi meie partneritele sellest, kui oluliseks me peame äh, suhteid selle piirkonnaga ning äh, valmistame muidugi ette ka Hispaania eesistumise aega. suur tänu, härra esimees äh, ja kõneleja kordab. et kümne aastaga on paljugi muutunud ning ma tahaksin teada, kui palju. poliitiline, poliitiline, sotsiaalne, majanduslik olukord on äh, Ladina-Ameerikas kõvasti muutunud, eriti mis puudutab integratsiooni. vahest äh, analüüsiksite seda, mida on saavutatud läbi assotsiatsioonileppete, mis on juba sõlmitud või mille üle läbi räägitakse, komisjon võtab homme vastu teatise, ma ei ole seda kõike veel jõudnud läbi lugeda, aga üks asi oli seal väga rahulduspakkuv, ehk siis äh, Ladina-Ameerika finantsvahend. see on pigem Ferrero Valdneri äh, finantsvahend, parlament toetab seda vägagi ning me tervitame ambitsioonikat tegevust selles valdkonnas. ning lõpetuseks Hondurase olukord peale Oscar Riiase ja Ladina-Ameerika riikide assotsiatsiooni vahendustegevuse, kas äh, peale selle saab Euroopa Liit kuidagi rohkem panustada äh, kriisi lahendamisele ning demokraatliku olukorra taastamisele? suur tänu, härra Salafranca, täpselt kaks minutit. proua Munjas, kaks minutit. suur tänu härra Salafranca sai juba äh, sõna ära, aga tema on seda teatist natukene juba lugenud, mina veel mitte. kaks nädalat oleme me tegelenud öö, äh, läheneva Tšiiliga toimuva kohtumisega. kas teil on Tšiiliga mingisuguseid eraldi plaane? eriti, mis puudutab intellektuaal- ja tööstusomandi kaitset ning äh, Tšiili äh, põllumajandusklausli äh, küsimust. veel Tšiili puhul paar nädalat tagasi saime me teada, et Tšiili valis Jaapani televisioonistandardi pärast mitmeaastast järelemõtlemist, mida komisjon arvab sellest, et Euroopa standardid ei jäetud alles Tšiili võimude poolt. ja kolmandaks eile rääkis siin äh, asepeadirektor härra Mingarelli äh, kaubandusleppest Liibüaga. see raamleping katab mitmeid erinevaid aspekte, millest peaaegu kõik on seotud kahepoolsete suhetega väga, väga ulatuslikul tasandil. ning tundub, et seda räägitakse, selle üle räägitakse läbi kui assotsiatsioonilepingu üle, ehk siis äh, artikkel sada kolmkümmend kolm aluslepingust. Te äh, ei, tema ei osanud selgitada, mis on täpselt alusleping, võib-olla teie oskate seda selgitada ning vahest oleks äh, selline lep-, see õiguslik alus selline, mis annab ka parlamendile sõnaõiguse. suur tänu, härra Lambsdorff. ma tuletaksin kõigile meelde, et mõningad üksikasjad siin täna on rohkem tehnilist kui poliitilist laadi, olge tähelepanelikud. härra Krahv Lambsdorff. Ähm, proua volinik. parlamendina töötasime me välja soovituse nõukogule, seal on äh, kirjas need edusammud, mida me ootame sellelt kohtumiselt, seal olid ka ettepanekud Julgeolekunõukogu reformi kohta ehk siis, et äh, alalised ja mittealalised äh, liikmed äh, on küsimus, mida tuleb veel üle vaadata ning samuti olime arvamusel, et julgeolekunõukogu suhted teiste ÜRO institutsioonidega tuleb uuesti kujundada. liikmesriigid on aga tõesti täiesti äh, lõhenenud selles küsimuses. ja ma tahaksin teilt küsida, et äh, kuidas teie seda olukorda, seda esiteks. teiseks, äh, te rääkisite äh, võrdõiguslikkuse alasest reformist, aga see on väga vastuoluline teema. on olemas UNIFEM, UNFPI UNDP programmid on olemas. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on ju täiesti äh, horisontaalne teema. kas teie arvates naiste õigusi mitte ei äh, nõrgesta see eraldi struktuuri loomine? ja siis nüüd äh, veel Liibüast. kuidas teie hindaksite härra Gaddafi kõnet, äh, siin käis ka härra Mingarelli eile, kes sel teemal rääkis, aga võib-olla teil on mingi eriarvamus? suur tänu. ja nüüd proua Lunatšek, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees, proua volinik. Te mainisite seda, et äh, homme te annate välja hinnangu partnerlussuhete kohta Lõuna-Ameerikaga viimase kümne aasta jooksul. mind huvitavad eriti inimõigused selles kontekstis, olukord Mehhikos on täiesti dramaatiline, ka siin parlamendis oli meil kaks-kolm aastat tagasi raport, kus juhiti tähelepanu naiste tapmisele ja karistamatusele, mis vohab Mehhikos mida teie omalt poolt olete teinud, et saavutada edusamme naiste tapmiste vastases äh, võitluses ja üldse, äh, mida on tehtud äh, selleks, et Lõuna-Ameerikas vähendada karistamatuse tunnet? ja nüüd teine küsimus. inimõiguste kaitsjate kaitsmine kas selles valdkonnas on ka tehtud edusamme? tihtipeale politseijõud äh, või ka pangad, äh, panded, vabandust, äh, ohustavad neid. on mitmeid riike Ladina-Ameerikas, mis ei pea kinni keskkonna ja töötingimuste alastest konventsioonidest mida on teinud äh, Euroopa Komisjon selleks, et vältida nende konventsioonide rikkumist? Need on ka aluseks ju Ladina-Ameerika ja Euroopa vahelistele suhetele. kolmandaks, vabakaubanduse läbirääkimised Kesk-Ameerika riikidega, näiteks Hondurasega, kas need läbirääkimised äh, jätkuvad nüüd? Butch leidis aset, seaduslik president asub Brasiilia saatkonnas minu arvates Euroopa Liit ei peaks sellises olukorras minema edasi läbirääkimistega, tänan. suur tänu, proua Lunatšek. ja järgmine kolleeg. Chairman, thank you very much indeed. härra Atkins, suur tänu, kolm küsimust volinikule. kõigepealt Iraan. milliseid jõupingutusi teevad Euroopa Liidu esindajad tegemaks koostööd Hiina ja Venemaaga, et veenda neid, kui olulised on sanktsioonid Iraani vastu, kui Iraan läbipaistvust ei suurenda. teiseks, kas Afganistani presidendivalimisi on üldiselt tunnustatud ja kui jah, siis kas see tähendab, et meie uurimisrühma tegevust lihtsalt ignoreeritakse või eiratakse? ning kui jah, siis milliseid äh, jõupingutusi tehakse Pakistani olukorra parandamiseks, sest nagu te ise ütlesite, äh, Pakistan on kriitilise tähtsusega, nad on peaaegu et läbikukkunud riigiks muutunud ning neid tuleb aidata. ja lõpetuseks Lähis-Ida kas te olete näinud ükskõik milliseid tõendeid äh, Tony Blairi poolsest vähegi produktiivsest tegevusest? Onorevole Atkins ha rispettato, anzi ci ha fatto guadagnare qualcosa. L'onorevole Me- jah, te rääkisite isegi vähem kui kaks minutit, suur tänu ja nüüd härra Maier. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Ferrero-Valdner, teie ettekande eest meie fraktsioon jälgis väga tähelepanelikult ÜRO Peaassamblee tegevust ning kõige hämmastavam vahest oli president Obama sõnavõtt. ta parandab avalikult äh, eelmise administratsiooni väära välispoliitikat, välispoliitika peab vastama rahvusvahelisele õigusele ja olema multilateraalne härra Obama soovib äh,, härra Bushi välispoliitika muutus, muutis maailma ohtlikumaks, sest ta ei täitnud rahvusvaheliste õiguse reegleid. loodetavasti nüüd äh, luuakse rohkem korda rahvusvahelistesse suhetesse. Lähis-Ida puhul on hämmastav, et riik kirjutab alla sellisele lepingule nagu Napoli leping ja siis toimuvad valimised, nagu näiteks Iisraelis, ja uus valitsus ei täida enam eelmise valitsuse poolt endale võetud kohustusi. aga läheksin nüüd Hondurase juurde. see, sealne olukord on eriti kriitiline. nõukogu, meie parlament hoolib vägagi Äh, inimõiguste olukorra rikkumistest, äh, aga parlament pole siiani ühtegi resolutsiooni Hondurase kohta vastu võtnud, loodetavasti on meil nüüd võimalik varsti see viga parandada. pigem on äh, pöördutud aga nüüd Brasiilia poole, et nad, et Brasiilia teeks oma Äh, saatkonna poolt äh, mingisuguse avalduse, arvestades, et äh, on oht, et nende saatkonda rünnatakse. veel paar sekundit, palun. järgmisel nädalal tuleb härra Estorias siia, kes on kodanikuvabaduste liik-, liikumise esindaja, loodetavasti võtate te ka tema vastu. suur tänu, nüüd härra Pöttering. tänan, härra esimees proua volinik Ferrero-Valdner, kas te olete ka sellel arvamusel, et kui Lähis-Idas ei ole rahu Iisraeli ja Palestiina vahel, siis see mõjutab äh, tõsiselt meie suhteid Araabia maailmaga ja kultuuridevahelise dialoogi edu. ehk siis, et Iisraeli ja Palestiina vahelise probleemi lahendamine kahe riigi lahendusest lähtuvalt parandaks tugevalt meie suhteid islamimaailmaga. kas te olete ka sel meelel? teiseks, mida teeb ÜRO seoses Lähis-Ida rahuprotsessiga? kolleeg Salafrankaga rääkis juba sel teemal, aga ma ei kuulnud seda päris tuli natuke hiljem, vabandust. ühesõnaga, te mainisite võimalikku ÜRO resolutsiooni, ka mis võiks olla selle resolutsiooni sisu, kas äh, võiks äh, panna paika selle, et kui keegi on võtnud endale siduvad kohustused, siis tuleb sellest ka kinni pidada ja tema peale on võimalik kaevata, kui kinni ei peeta. tänan. E allora, finito il primo round di dibattito, lasciamo la parola al ehm, esimene küsimuste voor on nüüd läbi ja palun, proua volinik, vastake suur tänu! küsimusi oli palju, puudutasid tervet maailma. härra Salafranca esimene küsimus Iraani kohta kõigepealt. jah, ma arvan, et erimised, erinevad läbirääkimiste voorud näiteks G kaheksa või G kahekümne äh, hulgas äh, näitasid, et Iraan on meie jaoks kõige, äh, väga oluline küsimus on siin, mida ette võtta. meil on kaheline lähenemine, te teate, et Javier Solana läheb esimesel oktoobril Genfi, seal toimuvad kohtumised ning te teate ka, et uus Ameerika valitsus on öelnud, et kui, kui iraanlased ei äh, raputa rusikaid, nagu härra Obama ütles, on võimalik nendega ka dialoogi pidada. niisiis, iraanlas, iraanlastele on pakutud dialoogi ning nende asi on nüüd otsustada, kas nad võtavad selle vastu või mitte. kahjuks on nad nüüd ave-, ametlikult tunnistanud, et neil on ka teine äh, salajane äh, uraani rikastamise rajatis. see muudab olukorra veel keerulisemaks. ning võib-olla peame mõtlema ka karmimate sanktsioonide peale Vene president Medvedjev on selgelt öelnud, et isegi Venemaa hakkab ajama karmimat liini. ma arvan, et praegusel hetkel, kuna dialoog on alles algamas, on selleks veel liiga vara, aga tõsi on ka see, et kannatus mingil hetkel ju katkeb, kui dialoogi eh, korralikult ei peeta. nii palju siis Iraanist teine küsimus puudutas Ladina-Ameerikat. partnerlus on kestnud äh, kümme aastat, ma olen väga rahul sellega, et mina neid samuti kogesin, suur tänu teie ilusate sõnade eest. Te peate palun mõistma, et ma ei saa teile anda kõiki, esitada kõiki üksikasju sellest teatisest, nii me asju ei aja, kõigepealt tuleb see teatis komisjonis vastu võtta aga samas saab see olema sügavam, tõsisem koostöö Ladina-Ameerikaga. me soovime paremat poliitilist äh, dialoogi ka sektoriaalsetes äh, küsimustes, kõik, äh, võttes arvesse kõiki tänapäeva väljakutseid, energiatarnekindlus, kliimamuutus. ning te mainisite ka, et luuakse eraldi sihtasutus, mis loodetavasti Madriidi tippkohtumisel luuakse. samuti pannakse paika mingi eraldi instrument lisafondide jaoks erinevate valdkondade nagu transport, energia, kliimamuutus jaoks. aga ma ei saa teile tõesti kõiki üksikasju välja öelda, sest muidu ei tule ka ükski ajakirjanik enam pärast sellele pressikonverentsile, sest ma olen teile kõik ära rääkinud. ajakirjanikud on juba praegu siin ju kohal, kui tegemist oleks kinnise istungiga, saaksin ma rääkima, rääkida avalikumalt, avatumamalt. Honduras ma arvan, et me kõik arvame, et ükskõik, mis seal ka ei toimunud, ainuke lahendus on San Jose dialoog ning Oscar Ariase ettepanek. see on praegusel hetkel eriti tähtis. valimised on võib-olla ka tulemas ning võib-olla saame me nõustuda ka ja tunnustada valimistulemusi, kui dialoogi tulemused on positiivsed. president Zelaya on nüüd põgenenud Brasiilia saatkonda ja olukord on muutunud veel keerulisemaks. Euroopa Liidus loomulikult oleme me täiesti solidaarsed nendega, kes soovisid äh, saadikuid uuesti tagasi saata, aga nüüd nad seda teha ei saa. meil toimus ka eraldi kohtumine Hondurase küsimustes ning me ütlesime, et me soovime tõesti äh, toetada president Oskar Saraia, Saraia, Zelaiat äh, ning jätkata San Jose dialoogiga. Tšiili küsimus tuleb öelda, et Tšiili on üks nendest riikidest, millega suhted arenevad väga kiiresti. me töötame Arengu- ja Innovatsiooni Assotsiatsiooni kallal, assotsiatsioonilepingu kallal ning sellega me oleme peaaegu ühele poole saanud. see leping keskendub eriti energiale, taastuvenergiaallikatele ja ka haridusele me näitame sellega, et meie suhted on soojad ning me saame Tšiilit tõesti ka aidata. Tšiili on meile järjest enam lähenenud. ning me soovime neid tõesti aidata nii palju kui võimalik. me loodame, et kui, äh, et äh, Euroopa Investeerimispanga ja Tšiili vaheliste suhete küsimuses leitakse ka varsti lahendus. televisiooni teleõiguste osas me kaotasime. aga ma olen tõesti koostööd teinud presidendi, välisministritega, vastutavate ministritega, aga te teate, aga te teate, et Jaapani standardid võeti nüüd võeti juba Brasiilias vastu ja tšiillased otsustasid samuti lõpuks, kuna Jaapani standard on Ladina-Ameerikas väga populaarne, otsustasid siis tšiillased samuti selle kasuks, kuigi see meid just ei vaimusta. Liibüa nüüd. kõigepealt tuleb öelda, et Liibüa on ainuke riik, millega meil ei olnud mitte mingisugust lepingut. seetõttu nagu ma lubasin, et kui Bulgaaria medõed ja Palestiina doktor lõpuks vabastatakse, palun ma nõukogult mandaati läbirääkimiste alustamiseks. see on nüüd juhtunud ja Liibüaga sõlmitav leping on meie jaoks tõesti oluline prioriteet. me soovime kokku leppida terves hulgas asjades ning parandada ka poliitilist dialoogi, koostööd majandus- ja sotsiaalküsimustes Te teate, et Te teate, et turvalisuse ja inimõiguste küsimused on eriti olulised ning me soovime lepingusse kaasata ka mingisugused punktid, mis piiraks põgenike arvu. õigusliku alude, aluse küsimuses tuleb öelda, et praegusel hetkel on natukene vara pan-, paika panna seda õiguslikku alust kõigepealt tuleb vaadata, milline saab olema lepingu sisu. ning selle peab vastu võtma nõukogu. seda muidugi ka juhul, et Lissaboni leping äh, vastu võetakse, äh, mis puhul saab äh, parlament endale ka suurema sõnaõiguse. aga loomulikult põgenike tagasivõtmise leping tuleks sinna siis äh, sisse kirjutada, see tekitab praegu probleeme, aga ülejäänud punktide osas on läbirääkimised edukad. nüüd Julgeolekunõukogu reform. see, mis te ütlesite, härra Graf Lambsdorff, tõepoolest, äh, see on üks võtmeküsimusi praegu, me soovime leida lahendust, aga nõukogus ei ole saavutanud endiselt ühist positsiooni, seega liikmesriigid ei ole mingisuguseid edusamme teinud. ainuke asi, mida saab välja siin öelda, on see, et liikmesriigid on jõudnud järeldusele, et esindatus peab olema laial tasem. sealt tuleneb ka G kakskümmend, mis on hea alus, aga sellest ei piisa ja sellest on kahju, sest paljud nendest riikidest tunnevad ennast kõrvalejäetuna ja seega ei tee piisavalt koostööd. teine küsimus puudutas naisi. mina isiklikult olen paljude nende erinevate ametitega koostööd teinud, proua Mineiro, äh, UNIFEM-i ja teistega. ma arvan, et kõik sõltub sellest isikust ja struktuurist. me soovime, et kolmteist kakskümmend viis ja kaheksateist kakskümmend resolutsioonid tõesti toimima hakkaksid. Nad on head resolutsioonid ning me soovime neid tõesti rakendada. näiteks mis puudutab konfliktijärgseid olukordi aga ka läbirääkimisi, kus on naisläbirääkijad, neid ei ole peaaegu üldse. ka näiteks Aafrika puhul Ruandas üle viiekümne protsendi valit-, valitsuse ministritest ja üle viiekümne protsendiga parlamendisaadikutest on naised, seega tuleb kaasata naisläbirääkijaid. me peame parandama oma äh, tegevusvõimekust, mida mitmed liikmesriigid on teinud, mina tegin seda ka välisministrina. niisiis, ma ei ole sellele struktuurile vastu. seni, kuni ta aitab koordineerida teiste struktuuride tööd. nüüd Gaddafi kõne. kas ma tõesti pean vastama? suur tänu. Mrs Lunacek, with regards to Mexico. proua Lunacek, mis puudutab Mehhikot siis nendega on meil kestnud pikk poliitiline ja inimõiguste alanegi dialoog. see on minu arvates oluline ning me oleme alati nendega rääkinud ka naiste tapmisest, karistamatusest ja tuleb öelda, et Mehhiko on teinud nii mõndagi. me oleme koostööd teinud nende justiitsministeeriumiga, oleme aidanud nende politseitööd. niisiis, me vähemalt aitame sellele protsessile kaasa, aga kahjuks karistamatus vohab endiselt. see on üsna keeruline küsimus. mehhiklased räägivad eriti, et see probleem on eriti suur piiripiirkondades. Te teate, et seal on narkokuritegudega palju probleeme. niisiis, tegemist on tõsise ja raske võitlusega. mis puudutab ka inimõiguste kaitsjaid, siis selle küsimusega oleme me tegelenud algusest peale ja nüüd eraldame me rohkem rahasid inimõiguste kaitsjatele üle maailma. sama puudutab ILO-d. tõsi ta on, et ILO reegleid äh, ei austata just kõikides riikides. aga me peame sellel alal pidama stabiilset dialoogi ning näiteks ka Kesk-Ameerika puhul oli see üks võtmepunkte läbirääkimistes. me saavutasime nii mõndagi, aga kahjuks mitte kõike. veel Kesk-Ameerika ja Honduras loomulikult soovime me, et meie Kesk-Ameerika läbirääkimised saaks ühele poole võimalikult kiiresti. niipea, kui banaani küsimus on lahendatud, sii-, ja ma loodan, et Genfi kõnelused, mida praegu peab proua Ashton, meie volinik, on edukad, siis saame me lahendada ka nende lepingud Hondurase puhul on asi keeruline, meil on mitmeid võimalusi, nõukogu ei ole veel otsust võt-, vastu võtnud, võimalik, et Hondurast üldse ei kaasata või leitakse mingisugune pragmaatiline positsioon, kus näiteks eh, tehnilise esindajana esindab Hondurast mõni endine valitsuse liige. Iraani küsimusele ma vist juba vastasin see on seesama küsimus, mis esitati varemgi. tõesti, härra Atkins, on tehtud jõupingutusi kaasamaks Venemaad ja Hiinat rohkem. aga me ei ole seda veel täiesti saavutanud, aga nagu ma ütlesin, praegu on aeg dialoogiks ja kui ja loodetavasti me saavutame sellega vähemalt midagigi. Afganistan ja Pakistan valimistulemusi pole veel täielikult tunnustatud, aga meie poolt öö, mina korraldasin öö, valimisvaatlusmissiooni, teie poolt kindral Morion tegi suurepärast tööd, tema üle võib uhkust tunda, aga teisalt võis ka täheldada, et valimised olid võltsitud ja Afganistani puhul peame me rõhutama eelkõige sellele, et nad vähemalt peaksid täitma omaenda seadusi. ehk siis neil on valimiskaebuste komisjon ja valimiskomisjon. ja kaebuste komisjon peab nüüd üle vaatama tõesti kõik registreeritud kaebused. see protsess alles kestab. ja siis tuleb vastu võtta otsus, kas me tunnustame ähm, kaebuste komisjoni otsuseid või mitte ning loomulikult peame me ka vaatama, kas me saame koostööd teha Afgaani valitsusega, see on selle strateegia järgmine oluline punkt. mida me saame teha strateegia tugevdamiseks, parandamiseks? Te teate, et nõukogu ja komisjon on ette valmistanud uut dokumenti Afganistani küsimustes, kus keskendutakse rohkem maaelu arengule, mm, nark-, narkovastasele võitlusele, oopiumivastasele võitlusele, aga aga ka institutsioonide ülesehitamisele ja nii edasi. Pakistani puhul mainisite te täiesti õigesti, nagu minagi seda tegin, et Pakistan on üks, on üks võtmeriike. me jälgisime ka seal valimisi, härra Kaaler oli meie peamine vaatleja seal jällegi väga keerulistes tingimustes aga see oli oluline, sest nüüd on seal demokraatlik valitsus, mis üritab anda oma parimat. minu arvates olid nad üsna edukad Talibani ülestõusu vastu võideldes. aga me peame neid nüüd võimalikult palju toetama, et nad tõesti saavutaksid jätkusuutliku arengu. meie anname komisjonis oma parima ka edaspidi kõikides küsimustes, nagu näiteks haridus, institutsioonide tugevdamine, mis on nendes, selle piirkonnas, äh, riikides äh, igal pool oluline, samuti tervishoiusüsteem, maaelu areng. ma võin teile ka öelda, et välissuhete volinikuna on mul vahel finantse puudu. meil on rohkem raha vaja ning tulevikus, praegu on selleks küll vara, aga tulevikus peame me mõtlema selle peale, et rahasummasid tuleks suurendada. Lähis-Ida. Te mainisite siin eraldi Tony Blairi. mina toetan Tony Blairi ametit, sest see majandus öö, osa, milles ta tegutseb, mis on osa tema mandaadist, on oluline. me oleme tema ametiga, tema inimestega pidevas kontaktis ja meie inimesed ju tegutsevad samuti. me üritame tööle panna projekte, programme, suurendada liikuvust. me üritame kõikidest takistustest lahti saada vähemalt mõningad asjad on eh, olnud edukad, majandus kasvab seitse protsenti läänekaldal ning see näitab palestiinlastele, et mingisugune võimalus on olemas. kui nad tahavad saavutada suuremat turvalisust ja majandusarengut ning me peame seejuures toetama ka rohkem president Abbasi. Yes, then I can uh, done Herr Pöttering. härra Pöttering, tohib ma vastan saksa keeles? Wenn es keinen Frieden gibt, ja ma olen täiesti samal arvamusel teiega, et kui rahu ei saavutada, siis äh, me oleme silmitsi vastavate arengutega siis äh, nii Araabia maailmas kui ka täpsemalt Lähis-Idas ja seetõttu on ülimalt vajalik äh, jätkata tegevusi, mis on juba viisteist aastat vanemad või vanemadki. me peame läbirääkimiste osapooled ühe laua taha saama. see on aga keeruline. asundusi ehitatakse juurde, ehitust ei peatata, ameeriklased teevad omapoolseid püüdlusi, senaator Mitchell sõidab varsti sinna piirkonda ja me peaksime püüdlema selle poole, et leida lahendus, mis tooks mõlemad osapooled läbirääkimiste laua juurde nüüd viieteistkümnes oktoober on väga oluliseks kuupäevaks. meie kvartetina oma deklaratsioonis ka tõime selgelt välja omad seisukohad ja ÜRO resolutsioonid äh, on need, äh, mida te ka teate. siin on äh, kaksteist nelikümmend neli, kolmsada kolmkümmend kaheksa ja teised. ja me tahame nüüd kasutada ära seda uut impulssi, mida endaga Ameerika uus administratsioon on kaasa toonud. suur tänu, härra esimees. tänan olite väga täpne ja kiire. ja sooviksin öelda teise vooru kohta veel seda, et palun pidage kinni kõneajast ja üks kolleeg võib esitada maksimaalselt kaks küsimust, sellepärast et küsimused ja vastused peavad ka olema tasakaalus. suur tänu, proua volinik suur tänu sellest, mida te ütlesite Pakistani kohta. on ääretult hea ja oluline, et me tegeleme operatiivselt ka selle riigi küsimusega ning et meil on jätkuprogramm, mis rakendub pärast valimisi. me peame tugevdama Pakistani demokraatlikke struktuure, see on äärmiselt tähtis. mis puudustab Afganistani, siis äh, mul on äh, nüüd äh, küsimus, et äh, kas kolleeg Morion nendes rasketes tingimustes tõesti oli suuteline rakendama valimismetoodikat niimoodi, et me saame teha põhjapanevaid järeldusi valimiste kohta. ma ei ole seda lõppjäreldust veel kuulnud, mis teie arvate. ja siis veel üks teema, mis puudutab äh, meie naabruspiirkonda. me oleme rääkinud pikemat aega läbi juba Ukrainaga uue lepingu osas. nagu te teate, siis järgmisel aastal toimuvad seal valimised äh, ja kõik keskenduvad sellele, kas on oodata, et käesoleva aasta jooksul jõuame me läbirääkimistega lõpule või mis on see läbirääkimiste seis üleüldse? suur tänu, et te pidasite kinni kõneajast. nüüd äh, Greg Rotšek, aga ma tahaksin veel öelda, et olen äh, sulgenud kõnelejate nimekirja ja osad jäävad äh, kõne eest ilma. kaks lühikest küsimust, kõigepealt Iraani kohta. Te mainisite, et me oleme valmis dialoogiks ühelt poolt, aga teisalt on meil probleeme uraani rikastamise rakett rakettide katsetamise ja muuga. tahaksin tuua sisse kolmanda mõõtme, Iraani kodanikuühiskond. ma kardan, et järgmistel nädalatel me muudkui räägime sanktsioonidest ja me unustame täielikult ära kodanikeühiskonna. nii et ma tahaksin teada teie arvamust ka sel teemal. ja mu teine küsimus äh, on järgmine. on positiivseid arenguid Türgi ja Armeenia vahelistes suhetes, võib-olla võiksite ka natuke kommenteerida seda teemat, et mida me seal teeme ja kas me võiksime teha enamat. tänan. härra Kelam. tänan, proua volinik. jagan teie muresid seoses äh, alarmeerivate uudistega Iraanist. viimastel päevadel on äh, rahvusvaheline ajakirjandus olnud suhteliselt süngel pessimistlikul seisukohal seoses äh, arengutega Iraanis. Te ütlesite, et me ei ole veel nii kaugel, et jõuaksime kokkuleppele sanktsioonide osas. ka tundub, et äh, Iraani režiim on äh, nüüd määramas tempot, nemad jooksevad vees meie järel. niisiis, kas võib-olla paari aastapäeva pärast oleme me tõesti olukorras, kus Iraanil on massihävitus, relvad ja raketid nende edasikandmiseks ja kuidas me siis reageerime sellele? teine võimalus on aga positiivsem. ja ma usun, et me peame selleks olema ette valmistunud. kakskümmend aastat tagasi ei olnud keegi valmis äh, uskuma, et Nõukogude Liit kaob ära ja laguneb, aga see siiski juhtus. selle aasta demonstratsioonid Iraanis näitasid, et äh, võimul olev režiim on habras ja tahaksin liituda kolleeg Rutšeki küsimusega, et äh, mida me teeme Iraani kodanikuühiskonna heaks, kuidas me toetame neid moraalselt ja poliitiliselt. tänan järgmisena kolleeg Portskott. tänan, härra esimees. eriline tänu ka volinikule. nüüd äh, Kesk-Ameerika ja Hondurase küsimuse juurde. tahaksin teada, et kas me räägime lühi- või pikaajalisest strateegiast ja mida konkreetselt äh, tehakse. telekast äh, näeme pidevalt äh, pilti sellest, kuidas massiteabevahendeid piiratakse, levib tsensuur, kodanike tegevust piiratakse ja kuidas kasutatakse assotsiatsioonilepingut survevahendina tagamaks äh, lühiajalised äh, tulemused, et kuidas äh, seda kasutatakse sellise mõjuvahendina, tahaksin rohkem infot selle kohta. suur tänu, kolleeg Potskur. järgmisena kolleeg Brock. proua volinik, kaks lühikest küsimust esiteks äh, Afganistani kohta. see on küsimus, äh, mis on meie kõigi jaoks väga aktuaalne, eriti mis puudutab äh, valimisjärgseid probleeme. me põrkusime nüüd oma eesmärkide piirini. me kõigepealt läksime Afganistani selleks, et elimineerida Al-Qaeda, kõik need teised eesmärgid tulid hiljem juurde võib-olla me peaksime veel kord äh, ümber mõtlema ja kaaluma oma eesmärke. ja teiseks on äh, huvitavaid arenguid äh, seoses desarmeerimisega USA ja Venemaa vahelistes suhetes, see puudutab Iraani, Poolat, Tšehhi Vabariiki, kõrgetasemelisi desarmeerimisläbirääkimisi ja kunagi ei ole olnud surve NATO laienemisele ka nii suur kui praegu. kas see kõik mõjutab lõppkokkuvõttes ka Euroopa Liidu naabruspoliitikat, kas see piirab meie mänguruumi, eriti just, mis puudutab äh, Venemaa-poolset tegevust ja meiepoolset äh, mõistmist täna? tänan, kolleeg Prokk. järgmisena kolleeg äh, Van Palen. härra esimees, sooviksin esitada volinikule ka Iraani teemalise küsimuse. meid on nüüd lollitatud siin aastaid, Iraan äh, töötab tuumaener-, tuumarelva hankimise nimel, meil on tõendid olemas ja millised äh, sanktsioonid tõesti survestaksid Iraani, mida me võiksime teha, kas te võiksite detailsemalt rääkida sellest? ma arvan, et me peaksime aitama palestiinlastel äh, elada normaalset elu, aga samas tuleb võidelda ka terrorismi vastu, meil tuleb toetada mõõdukaid palestiinlasi ja mida Euroopa saaks siinkohal teha. ja lõpetuseks, härra esimees, Hondurase kohta veel. see laia oli esimene, kes rikkus põhiseadust. loomulikult see ei olnud äh, põhjus riigipöördeks, aga kas äh, me ei saaks äh, mitte pigem keskenduda novembri lõpu äh, valimistele, mitte sellele, kas Pusolaia läheb ametisse tagasi või mitte. suur tänu, härra Van Balen, järgmisena sõna äh, kolleeg Nielsenile. suur tänu, lubage mul rääkida mm, teemast, millest ei ole veel räägitud, nimelt äh, Richard Colston nii poolt juhitud komisjon on ÜRO-s esitanud oma aruande jaanuaris kaks tuhat kaheksa toimunud äh, olukorra, toimunu kohta Gazas ja on nimetanud äh, Iisraeli relvajõudude tegevust inimsusevastaseks kuritööks ning kutsub üles ähm, Iisraeli avama sõltumatu juurdluse, mis vastaks rahvusvahelistele kriteeriumitele ja uuriks neid rikkumisi ning poole aasta jooksul esitama selle juurdluse tulemused rahvusvahelisele üldsusele ja tahavad ka teada, millised on äh, sammud, äh, mida Iisrael kavatseb astuda nende vastu, kes on sõjakuritegusid toime pannud. räägitakse selles raportis nii mõndagi äh, erinevatest inimsus, inimõiguste rikkumistest äh, Iisraeli poolt ja kutsutakse üles äh, vangid vabastama, väga paljud lapsed ja alaealised on näiteks vangis ja nõutakse nende lähen-, äh, vabastamist. me teame, mida ÜRO üritab teha humanitaarabi andmise tasandil selleks, et leevendada Palestiina rahva kannatusi, kuid proua volinik, mida on Euroopa Liit teinud äh, seoses meie suhete karmistamisega Iisraeli ametivõimudega, äh, tagamaks selle, et äh, Iisrael vastaks sellele uurimiskomisjoni nõudmistele, kas äh, me nõuame nende nõudmiste täitmist ja kas on karistata, karistamatuse aeg lõpuks otsa saamas selles piirkonnas? suur tänu ja teise vooru lõpetuseks saab sõna härra Van Orden, kaheks minutiks palun uh,. Thank you very much, uh, chairman uh, suur tänu, härra esimees ja äh, soojad tervitussõnad proua volinikule. väga mulle meeldisid need positiivsed kommentaarid äh, Atlandi-üleste suhete kohta, kuid räägiksin millestki muust. Äh, Sri Lanka, Sri Lankas on praegu väga raske kohanemisperiood pärast seda, kui lüüa said õnneks sealsed terroristid. tuleb Äh, toetada kõiki neid Tamiili rahvaesindajaid, kes äh, e, piirkonnas elavad, ka need, kes on äh, terroristide poolt hallatud piirkondades elanud. me peame aitama ametivõime selleks, et need terroristide taskud tõesti sealt eemaldada, me peame tegema kõik selleks, et Sri Lankat rahvast aidata äh, kuid samas äh, tundub mulle, et me teeme nende elu veelgi raskemaks ja äh, laulame kaasa LTT organisatsiooni lauluga ja tegutseme nii, nagu nad oleks endiselt äh, veel äh, Ähm, valitsevad GPS ähm, ehk siis erisoodustuste süsteem pluss on sattunud ohku, ohtu. olukorras, kus me peaksime abi veelgi andma, oleme me tekitanud olukorra, kus äh, Sri Lanka suhted võivad katkeda hoopiski läänemaailmaga. proua volinik, kuidas me saaksime kogu sellele asjale mingisuguse siiski konstruktiivsema kuju anda? suur tänu, härra Van Orden ja sõna saab nüüd proua volinik, et vastata teise vooru küsimustele. suur tänu, härra esimees, kõigepealt esimene küsimus härra Kaalerilt. mis puudutab äh, metoodikat, siis äh, kindral Murillo üritas kasutada tavapärast metoodikat. me ju kõik äh, teame, et lõunas ja idas oli see seal ääretult keeruline meil oli palju afgaanidest äh, kaastöötajaid, keda me koolitasime eraldi selleks, neid oli kokku kaheksa tuhat, aga sellegipoolest oli osalemine valimistel Afganistani lõuna-idaosas äh, madal, ühesõnaga põhjas ja läänes oli igal juhul palju rohkem valimistel osalejaid. lisaks sellele täheldasime, et oli mitmesuguseid äh, ebaseaduslikke arenguid ja põhimõtteliselt äh, sõltusid valimised ju ka sellest, kas äh, Afganistanis tõesti rakendatakse seda valimisseadust, mis nad ise on vastu võtnud valimiskaebuste komisjon nüüd äh, tõesti vaatab neid kaebusi läbi, lõpule ei ole tööd veel jõudnud ja siis äh, peale kõiki tehtud äh, analüüse on alles võimalik öelda, kas president Karzai valiti presidendiks esimeses voorus või peab tulema teine voor või üritatakse kuidagi teistmoodi kokkuleppele jõuda. eksisteerivad äh, ideed, tõesti ideede tasandil, et president Kardai, Karzai saaks omale peaministriks siis Abdullah. ma olen olnud äh, tihedas äh, kontaktis äh, tõesti äh, ka Afganistani valitsusega selles äh, küsimuses ja ka kindral Morjoga, kes äh, tõesti toonitas tavapärase metoodika kasutamist. mis puudutab nüüd Ukraina küsimust, siis paari päeva pärast meil tuleb New Yorgis troika kohtumine Ukrainaga ja vabakaubandustsooniajalased läbirääkimised kindlasti ei jõua lõpule selle aasta jooksul, olgugi et Ukraina seda soovib. aga poliitilised küsimused me kindlasti selleks ajaks ammendame. tippkohtumine toimub äh, vahetult enne jõule ja loomulikult mõlemalt poolt on surve olemas, et me võimalikult kaugele edasi liiguks, siis tulevad jälle valimised ja ma ei tea, kas äh, enne valimisi on võimalik äh, parlamendis äh, suuri reforme läbi suruda. no ka ukrainlased ise on selles osas realistlikud. mis puudutab äh, nüüd kodanikuühiskonda Iraanis, härra Rutšek, siis ja tõepoolest, me üritame säilitada dialoogi Iraani kodanikuühiskonnaga. Te ju teate, et äh, me üritame keskenduda sellistele piirkondadele, valdkondadele nagu äh, narkootikumid, põgenikud, on mitmesuguseid teisi projektegi. üritame teha edusamme mitmetes valdkondades äh, ka televisiooni ja meedia kaudu. meil on olemas telekanal, mis töötab farsi keeles ka Erasmus Munduse programm on avatud iraanlastele, mis on kindlasti edukas ja vahetevahel toimub ka ajakirjanike vahetus ning äh, riigiväliste, valitsusväliste organisatsioonidega me suhtleme, see on vastus ka härra Kelamine. härra Mingarelli käis äh, ka Iraanis, et äh, muuta neid projekte avatumaks, aga Iraan neid kõiki mitte ei aktsepteerinud, nii et see on suhteliselt keeruline küsimus. mis puudutab Türgi ja Armeenia küsimust, siis äh, meil on ääretult äh, hea meel tõdeda, et äh, suhted muutuvad avatumaks, on diplomaatilisi vahetusi, aga loomulikult kõik kokkulepped tuleb ka ratifitseerida nii et äh, see, mis äh, pannakse paberile kirja, ka kohe tingimata tegelikult ei rakendu, aga igal juhul on tegemist suure sammuga edasi. kohtusin ka Aserbaidžaani välisministriga ja ütlesin, et äh, loomulikult me tervitame igasuguseid edusamme ka Mägi-Karabahhi küsimuse lahendamisel aga seal ähm, on asi tõesti äh, väga äh, sügavuti minev ja see ongi kõige suuremaks probleemiks ja nüüd äh, Iraani juurde veel tagasi, härra Kelam, vastuseks teile. Iraan on tõesti siin praegu tempot dikteerinud, aga Iraanis olid valimised, enne seda oli väga raske midagi üldsegi teha ja nüüd valimised toimusid, äh, meil on näha tulemused äh, ja nüüd äh, tuleks loomulikult anda võimalus dialoogile. me loodame positiivset tulemust, olgugi et me teame, et tee sinna on väga aeglane. esimest korda nüüd on valmis ka ameeriklased iraanlastega ühe laua taha istuma. see on nüüd hoopis teistsugune suhtumine kui viimase kaheksa aasta jooksul ja see on ju see, mida ka iraanlased on alati nõudnud, nii et see on oluliseks sammuks edasi. oodakem ära, mida need läbirääkimised toovad, loomulikult me peame olema kannatlikud, aga kui vaja, siis meie kannatus ka katkeb, see ei ole üldsegi lõputu ja siis äh, selleks olukorraks valmistatakse ette ka sanktsioone, näiteks äh, varade külmutamine, viisakeeld teatud äh, inimestele, neid sanktsioone valmistatakse ette ja me mõtleme nende üle järele, aga alustagem siiski uuest poliitikast, mida on mainitud, aga mis ei ole veel vilja kandnud ja teil on täiesti õigus selles osas, et äh, demonstratsioonid äh, on tõestuseks suurest muutusest Iraani ühiskonnas. Te teate paremini kui mina, kuidas äh, toimuvad asjad suure surve all. see surve on praegusel täiesti olemas ja minul on väga raske öelda, kas siin on tegemist lühi, perspektiivi arenguga või, või keskpika või pikaajalise arenguga. aga me oleme kõik demokraadid ja loodame demokraatiale. nii, Honduras, proua Pokut, mida me konkreetselt teeme? Hondurase assotsiatsiooni leping ei ole surve avaldamisvahend. kõik Kesk-Ameerika riigid, eriti Costa Rica soovivad, et äh, leping sõlmitaks ja ka meie Hispaania kolleegid loodavad, et nende eesistumise ajal see leping allkirjastatakse, aga kõigepealt tuleb lahendada banaanide küsimus ehk kaubandusküsimus. see on ääretult äh, keeruline küsimus. eile-üleeile toimusid meil kohtumised AKV riikidega ja nüüd äh, tulevad läbirääkimised Ladina-Ameerika riikidega. Panama on äh, tõesti äh, raskeks äh, pähkliks meile. parunes Ashton lendas New Yorki, et rääkida läbi Chiquitaga. Need küsimused kõik mängivad oma rolli ja kui banaanide küsimus lahendab, siis me jõuame tagasi poliitilisele tasandile. nagu te teate, siis lahendusi on mitmesuguseid. üheks lahenduseks on see, Don Turas jääb välja, teine on pragmaatiline lahendus, niimoodi, et leitakse kokkulepe kahe osapoole vahel, aga ka selles osas äh, praegu veel lõplikku arengut ei ole ja härra Brock, äh, mis puudutab nüüd Afganistani, siis ma usun, et äh, Talibani lõhestamise idee läheb tõesti õiges suunas, me tahame võidelda ekstreemse Talibani vastu, see oli algidee. samas äh, ei oleks praegu õige taganeda Afganistanist. olukord on ääretult keeruline, nüüd toimusid valimised, mille tulemust me veel sada protsenti ei tea. meil on praegu tugevdatud äh, strateegia ja me peaksime veelgi koordineeritumalt äh, tegutsema rahvusvahelisel Euroopa Liidu tasandil selleks, et stabiliseerida Afganistan. me peaksime rohkem kui varem panustama tsiviilmeetmetele militaarmeetmete asemel. meie oleme tsiviil osale seni juba väga palju tähelepanu pööranud erinevad mõnedest partneritest, kes on nüüd alles selle juurde jõudnud. mis puudutab desarmeerimist, siis äh, mingisuguseid äh, suuri positiivseid mõjusid naabruspoliitikale ma ei ole veel täheldanud. see puudutab siis äh, läbirääkimisi USA ja Venemaa vahel, aga ma tõesti väga loodan, et saavutatakse vastastikune usaldus, mis mõjutab ka meid positiivselt. ma usun, et ma juba vastasin sanktsioonide küsimustele, härra Van Dalen, viisakeelud, varade külmutamine, praegu on liiga vara, et rääkida muudest meetmetest ja mis puudutab äh, Palestiinat, siis loomulikult tuleb võidelda terrorismi vastu, aga teisalt äh, president Abbas ja Salam Fayyad on näidanud, et nad on valmis tegema tõesti tublit tööd, alati võib teha rohkem, aga meil tuleb äh, sellest lähtuda. ja iisraellased äh, peavad lõpetama sellest lähtuvalt oma asunduste ehitamise, et me lõpuks äh, saavutaksime rahu Lähis-Idas, nagu ütles härra Pöttering mis puudutab Zelaiat äh, ja Hondurase küsimust veel, siis äh, valimised äh, tõesti tulevad ja need võivad lahendada olukorra, aga küsimus on selles, et mingid, millistel tingimustel need valimised korraldatakse. rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit on arvamusel, et Oscar Ariase tööklubi poolt kokku pandud kriteeriumid on need, mis äh, olukorra lahendaksid, aga üks osapool keeldub äh, dialoogist ja meie valimisi igal juhul vaatlema ei lähe, see on selge. Goldstone'i raport nüüd. seda raportit äh, hakatakse käsitlema inimõiguste nõukogus kahekümne üheksandal septembril ehk siis täna Genfis ja loomulikult äh, tuleb äh, tagada vastutusele võtmine ja karistamatuse kõrvaldamine, see on Euroopa Liidu positsioon ja seda ma tahaksin mainida. ja viimane küsimus, kui ma ei eksi, puudutas äh, Sri Lankat. härra Van Orden tahaksin teile öelda, et me oleme teinud äh, koostööd Sri Lankaga, me ei ole katkestanud humanitaarabi andmist, me parandame põgenikelaagrite olukorda, me kohtume homme Sri Lanka presidendiga tema soovil, et täpsustada koostööküsimusi, aga samas äh, loomulikult äh, tuleb tõdeda, et äh, inimõigustest äh, ja humanitaarõigusest ei ole tihti kinni peetud. me ei ole praegu protsessi lõpus, me loodame, et äh, me tulevikus näeme partneritelt tegu-, konstruktiivsemat tegutsemist. tihtipeale ka minu arvamust äh, ei võetud lihtsalt arvesse vastavatel kohtumistel. suur tänu, nüüd viimane küsimuste voor. ma pean siin vabandama, et äh, kõneaega tuleb lühendada nüüd pooleteistkümnele minutile. härra Kuukon. suur tänu üks küsimus, te rääkisite, kui oluline on strateegiline partnerlus Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel ning et tuleb anda ka hinnang edasistele arengutele. aga Ladina-Ameerika ei ole homogeenne kontinent, seal on erinevad riigid, valitsused, režiimid, näiteks Venezuela ja Hugo Chavez. minu küsimus on kuidas seda asjaolu võeti arvesse, kui töötati välja uut koostööstrateegiat Ladina-Ameerikaga. ma mõistan, et te ei saa siin alustada süvaanalüüsi, siis aga andke meile paar viidet vähemalt. suur tänu. suur tänu, härra Kukan, et te ka kõne ajast kinni pidasite. härra Obilos poolteist minutit. mis puudutab meie suhteid Ladina-Ameerikaga, siis need on üsna positiivsed. tuleb tunnustada ka komisjoni positiivset rolli. aga ma mainiksin siin ühte asjaolu, mis viimastel aastatel on muutunud järjest tõsisemaks. kahe riigiga Mehhiko ja Tšiiliga on sõlmitud kaks assotsiatsioonilepingut, mis on kehtinud juba mõnda aega ning siis öö, äh, räägitakse läbi kolme lepingu üle subregionaalsel tasemel ning seal on progress üsna aeglane. see tekitab üsna suurt muret, kui päris aus olla. niisiis meie strateegiline nägemus on suurepärane, parandamaks seal regionaalset integratsiooni, aga tundub, et meie lähenemine on liiga paindumatu. strateegilised lähenemised on nagu parfüüm, mis lõhnab hästi, aga joomiseks ei kõlba. läbirääkimistel peaks olema paindlikum ma ei küsi midagi komisjoni äh, teatise kohta, aga ma tahaksin teada teie äh, isiklikku arvamust, kas me peaksime äh, oma lähenemist pehmendama? härra Laki. suur tänu, proua volinik. paar küsimust, kõigepealt desarmeerimine. vahest selgitaksite desarmeerimise arutelusid ÜRO-s täpsemalt. teiseks Afganistan. valitsuse küsimus saab olema seal väga tõsine. minu küsimus on, kas te teate, et see valitsus on vägagi korrumpeerunud, vähemalt kolm kõrget inimest, endine kaitseminister, presidendi vend ja endine kindral Dostun on äh, suured narkokaupmehed. see on suur probleem, sest meie sõdurid võitlevad ja riskivad oma eluga seal. suur tänu. suur tänu, härra Arlaki ja sõna kolleegile, et teil on küll kaheks minutiks, suur tänu, härra esimees olete väga teretulnud, äh, proua volinik, räägiksin Türgi ja Venemaa rapprošmaast, äh, Armeenia rapprošmaast, äh, kuid ma hetk tagasi olin just Armeenia saatkonnas ja nemad küll ei arvanud, et see väga suur lähenemine oleks, nii et ma tõesti loodan, et te annate ennast parima, et see rahvusvaheline leping siiski läbi läheks, tundub praegu, et täiesti blokeeritakse olukorda ja see on Lõuna-Kaukaasias olnud probleemiks juba tükk aega varem te olete mulle öelnud seda, et midagi võetakse ette seoses minu kolme aasta taguse NPT raportiga, et mingisugune äh, Mägi-Karabahhi ja äh, tsiviilühiskonna äh, ülesehitamise programm äh, luuakse, kuid Euroopa Liit seni pole seal midagi teinud, midagi me peaksime siiski tegema, sellest oleks suur kasu äh, Taga-Kaukaasia ähm, olukorda saab stabiliseerimiseks äh, olin hiljuti, alles eile Krimmi ähm, piirkonnas, Euroopa Liitu pole seal üldse näha, Venemaa tegeleb seal peaasjalikult, äh, Hiina on pead tõstmas, nii et me peaksime midagi tegema Ukrainale saadetud rahadega selleks, et konkreetselt suunata siis tegevust Krimmi piirkonda, mis minu meelest on suur võimalik konfliktipiirkond. Euroopa Liidu ja India jällegi äh, vabakaubandus äh, läbirääkimised on väga aeglased. kuidas me suudaksime selle piirkonna suurima riigiga oma suhteid siiski parandada? suur tänu, härra Tarnok. Äh, pidasite ka oma kõne ajast kinni järgmine kõneleja, kõnelejal ei ole mikrofoni. vajutasin valele nupule. proua volinik, te vastasite paljudele küsimustele Hondurase kohta, aga teie vastustest ei lugenud ma välja teie põhimõttelist suhtumist putši kuidas Euroopa Liit põhimõtteliselt suhtub putši, kas see mõistetakse hukka ja kui jaa, siis kas Euroopa Liit äh, annab välja vastava resolutsiooni, kui ei, siis miks? siin räägiti ka meetmetest, need on kõik suhteliselt ähmased, Euroopa Liidul oleks tegelikult ju äh, võimalusi küll, me võiksime välja saata Hondurase diplomaadid. kas selle üle mõeldakse järele ja kui ei, siis miks mitte? ja viimane küsimus, kas kõik äh, programmid, äh, mis äh, toetavad riigiasutusi, mis olid seotud Butšiga, peatatakse ja kui neid ei peatata, siis miks? suur tänu, proua Lösing. järgmine kõneleja samuti poolteist minutit, see on härra Vaigel tänan, äh, proua volinik, tere tulemast siia parlamenti. ja Sloveenia keel on tõesti keeruline, aga siiski Euroopa Liidu keel. homme kogunevad siin Euroopa Parlamendis mitmesugused äh, ei-rahvuste esindajad suhtlevad meiega, parlamendisaadikutega me tervitame siin ka Sloveenia vähemuse esindajaid Austriast ja mida me saaksime neile lubada, et mida teeb parlament, mida teeb komisjon selleks, et Austria peaks kinni oma riigi seadustest, mis puudutavad ka Sloveenia vähemust Austrias, nad ootavad meilt midagi, muidu nad ei tuleks üldse siia Brüsselisse suur tänu, härra Vaigel. ja selle viimase vooru lõpetuseks äh, saab sõna kolleeg Menendez del Valle. suur tänu, äh, härra esimees. proua Ferrero-Valdner, ma tahaksin jällegi teid äh, tänada selle äh, valmisoleku eest tulla meie ametiaja alguses meie ette ja nagu alati olete olnud väga energiline ja dünaamiline. mul on Iraaniga seoses konkreetne küsimus. ma tahaksin teada, kui äh, läbirääkimised praegu läbi kukuvad, kas on teil mingisugust infot selle kohta, millised võiksid siis olla need sanktsioonid, mis välja pakutakse? ja ma ei hakka siin rääkima Hiina ja Venemaa rollist, sellest on juba nii mõndagi öeldud aga ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht äh, India rolli osas, äh, sanktsioonide osas, kuigi see jääb Julgeolekunõukogu pädevusest äh, välja. ja veel üks lühikene küsimus, piraatlus India ookeanis, India ookeanil konkreetsetest sammudest, mida liikmesriigid on astunud, milline on äh, info, mis on teieni jõudnud olukorra praegusest raskusastmest, kas on näha, et asi läheb veel hullemaks või, või on loota paranemist? suur tänu, kallid kolleegid ja debati lõpetuseks saab äh, sõna veel kord proua volinik. Äh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt jah, tõsi on, et äh, mitte kõik Ladina-Ameerika riigid ei saa olla ühesugused, tegemist on väga erinevate riikidega, kus äh, eesotsas on erinevad valitsused. mida meie oleme üritanud teha, on see, et äh, jõuda kuidagi sellise äh, konkreetsema ja eraldiseisva lähenemiseni iga riigi puhul üldise strateegia sees ja see toetaks ja täiendaks ka regionaalset lähenemist ja annaks sellele kahepoolse mõõtme. nii et selles mõttes on tegemist just nimelt sellega, millele te viitasite. härra Obiols, teil on õigus selles osas, et teinekord kahepoolsed kokkulepped, mis me oleme sõlminud, Äh, on äh, osutunud märksa edukamaks kui regionaalsed, kuid samas need regionaalsed äh, kokkulepped on erinevad regioonid koondanud esmakordselt Kesk-Ameerika riigid ja Andide ühenduse riigid. me teame, et meil on Andide riikidega, Ecuadori ja Boliiviaga olnud probleeme ja Kesk-Ameerika küsimus muidugi nüüd see Hontar-, Hondurase küsimus, enne seda Nicaragua, kogu aeg on midagi olnud problemaatilist. aga seni oleme suutnud nendest raskustest siiski üle saada. ja seega me loodame, et see läheb nii ka seekord. kuid kui see ei peaks nii minema, siis on teatav paindlikkus siiski tagatud. eriti just nimelt andide riikide osas me oleme üles näidanud seda, et pärast äh, ummikseisu läbirääkimistel äh, otsustati äh, võtta vastu kahene lähenemine, kõigepealt kaks tuhat kolm Euroopa Liidu dialoog ja poliitiline koostöö ja teisalt hakati rääkima siis mitmepoolsest kaubanduslepingust Äh, mille paljud äh, selle ühenduse riigid on juba omaks võtnud. see on ambitsioonikad läbirääkimised WTO-ga ühes sammus astuvad ja samas äh, täismahuline assotsiatsioonileping on meie peamine eesmärk. pärast kuute vooru kaubandusläbirääkimisi, millest viimane jõudi, leidis aset eelmisel nädalal kakskümmend üks, kakskümmend viis september Kolumbia ja Peruga, Boliivia ei osalenud äh, selles kunagi, Ecuador lahkus läbirääkimistelt äh, ja nüüd oleme me jõudmas lõpufaasi, paljud peatükid on äh, sul-, sule, sulgetud või on sulgemisel, kuid muidugi tuleb kõigepealt võib-olla Genfis lahendada banaani küsimus ja me teame ju Kolumbia, Kolumbia huvisid banaanide osas et vaatame, mis on võimalik. kui on vaja olla paindlik, siis tuleb olla paindlik. sama ka Hondurasega. kui selgub, et pärast banaaniküsimuste lahendamist on Honduras meie peamine probleem, tuleb mingisugune paindlik lahendus leida, võib-olla mandaati muuta, aga ühtlasi eh, on meile vägagi meelt eh, mööda see, et et äh, Ecuador näiteks on tulemas tagasi läbirääkimiste laua taha, nii et nii mõndagi positiivset on toimumas, kuigi olukord on keeruline. kuid jah, tõesti, me öö, äh, liigume vastavalt sellele, kuidas olukord muutub. Afganistan, härra Arlaki, ma tean, äh, et see valitsemise küsimus on kõige olulisem. korruptsioon kahjuks tõesti on äh, Afganistanis üks tõsine mädapaise. me teeme palju ära seoses haldussuutlikkusega, õigussüsteemi arendamisega, kohtusüsteemi toetamisega, prokur-, prokuratuuri toetamisega, kuid see on üks tohutu ettevõtmine ja kõige osas peavad kõik liikmesriigid kokku leppima Euroopa Liidus ja tagama selle, et need, kes on tõesti äh, läbi ja lõhki korrumpeerunud, äh, ka kohtu ette jõuavad. Türgi, Armeenia, ma tõesti loodan, nii nagu te ütlesite, härra Tänak, et ähm, äh, ratifitseeritakse see dokument, me peame andma endast kõik, ähm, julgustama neid, võib-olla parlament peaks resolutsiooni kirjutama nüüd ähm, Mägi-Karabahhi ja tsiviilühiskond, kodanikuühiskond, vabandust ma olen üritanud neid projekte igati toetada, kuid alati on äh, osapoolte vahel leitud mõni äh, komistuskivi. härra Semnebi ja veel mõned teisedki äh, tegid ettepaneku sinna kohale minna, kuid kõigepealt tekitas probleeme seoses aga üks pool ja siis teine. rääkisin sellest jälle New Yorgis, kuid tulemust ei ole kui ma Aserbaidžaanis käisin, siis äh, ma rääkisin presidendi endaga. andsin neile kõik võimalused, kuid kahjuks on muidugi alati mängus ühe või teise osapoole huvid ja nad võib-olla ei tahagi ette võtta seda asja. ei kuule kahjuks äh, tõlgid, mida ütleb härra Tšernok saalist. kuid äh, proua volinik vastab sellele igal juhul, et võib-olla nendel on parem juurdepääs, me an-, me pingutame, aga midagi ei toimu. Ukraina Krimmi delegatsioon äh, külastas mind võib-olla umbes kuu tagasi ja me oleme president Jušenkoga kokku ka leppinud selles osas, et Krimmi suunas tuleb äh, rohkem teha. Selleks läheb aega muidugi, kuid äh, me teame seda, et me, meie kohalolek Krimmi piirkonnas ei ole praegu väga suur, kuid see peaks olema suurem ja see aitaks kindlasti stabiliseerida olukorda. India vabakaubandusleping äh, on alati keeruline ja need läbirääkimised rasked. ma ei ole kaubandusvolinik, kuid ma tean, et vabakaubanduslepingute alased läbirääkimised on alati kõige raskemad, sest see on üks pidev öö, ähm, äh, tehingute sõlmimine ja nii edasi. meie jaoks on oluline, et India oleks meie tugev strateegiline partner, tulemus on India Euroopa Liidu tippkohtumine ja need leiavad arutelu ja me peame juba enne tippkohtumist muidugi vaatama, kui kaugele me oleme jõudnud. India äh, on äh, stabiilselt äh, jõudu kogunud ja suuremat rolli mängimas, kuid teinekord ei ole nad valmis minema nii kaugele, kui tahaksime minna. meie näiteks kliimamuutuste alastel küsim-, kliimamuutusi puudutavates küsimustes, nende seisukohad ei ole praegu veel sealmaal, kuhu me tahaksime näha neid Kopenhaageni ajaks. proua Lösing põhimõtteline suhtumine Hondurasesse on selge. me mõistsime Butši hukka, me külmutasime poliitilised kontaktid. samuti me külmutasime kõik kontaktid de facto valitsuse diplomaatidega ja me omalt poolt äh, peatasime kõik valitsusega seotud programmid, välja arvatud kodanikuühiskonnaga seotud programmid. nii et me seda kõike oleme juba teinud ja härra Vaiglile tahaksime öelda, et äh, rahvusvähemuste konventsioon on keeruline küsimus, tuleb kinni pidada rahvusvahelistest kohustustest äh, mõlemalt poolt ja mis puudutab äh, veel järgmist küsimust. Äh, härra Mendestel, vale küsimus äh, äh,. Iraani vastased sanktsioonid, ähm, vahendite külmutamine, viisade kehtestamine ja viisade andmise keel, tähendab keelamine, me ei tea veel täpselt, millised need on, ja piraatlus. see on üks uus ja jube äh, asi, kes oleks veel paar aastat tagasi arvanud, et piraatlus tekitab meile probleeme kuid oluline, et me mitte ainult äh, avamerel ei võitleks piraatlusega, vaid ka maismaal ja seda me Euroopa Liiduna üritamegi teha. Te teate, kui palju Louis Michel ja Karel de Hout äh, nüüd on üritanud sellega te äh, tegeleda, probleemid on tohutud, kuid me peame tegelema selliste asjadega nagu vaesuse väljajuurimine, vaesusega võitlemine, aga need asjad on suured probleemid, võtavad aega palju kuid vähemalt väga hea on seda näha, et paljud eurooplased on Atalantas äh, hakanud töötama ja see on üks esimene tervitatav samm, et isegi avamerel siis äh, koostööd teha. suur tänu. suur tänu, proua volinik. sellega on äh, see arutelu tänaseks lõppenud, arutelu oli huvitav ähm, ja väga rikkalik kaetud sai palju teemasid mm, ja te olete rääkinud väga detailselt, mm, vaatamata tõsiasjale, et aega tõesti oli vähe. paljudele küsimustele saime me vastused, kuid mm, kindlasti tekitasite oma kohalolekuga ka palju huvi ja rääkisite vägagi meeliköitvalt nendest erinevatest stsenaariumitest, mis on tuleviku sees, nii et loodetavasti see viljakas koostöö järgnevatel kuudel jätkub ja veel kord suur tänu. La seduta è tolta e sellega on see osa kohtumisest läbi ja jätkame kolleegid kell viis, kui meiega liitub ähm, Euroopa Liidu Moldova parlamentaarne koostöökomisjon ja meile tuleb külla Moldova Vabariigi peaminister Vlad Filat, nii et kohtume viieteist minuti pärast. kolleegi. kallid kolleegid, ma paluksin teil kohad sisse võtta. kell on viis. üritame täpselt alustada. meiega on liitunud Moldova Vabariigi peaminister ja välisminister, peaminister Vlad Filat ning härra Juri Leanka, kes on siis Moldova välisminister. meil on suur heameel teid tervitada meie kohtumisel. liitunud on meiega ka Moldova parlamentaarse komisjoni liikmed ja Monika Morvai, nende esinaine delegatsiooni eesotsas äh,. Äh, õnnitlen teid ka ametisse valimise puhul ja loodetavasti meie koostöö siis järgmistel aastatel sujub väga hästi. härra peaminister, härra välisminister, meil on väga suur heameel nii minu jaoks kui ka komisjoni jaoks üldiselt tervitada teie väga olulist delegatsiooni Euroopa Parlamendis. Moldova Vabariigi valitsus äh, on saanud uut verd äh, ja ootused ja lootused on suured. alles nädal aega tagasi ähm, toimus väga oluline usaldushääletus ning äh, arengud on muidugi seotud olnud erinevate aspektidega. tegemist on esimese valitsusega teie riigis äh, tegelikult äh, pärast seda, kui Moldovast sai Venemaast sõltumatu riik kuid esimese mittekommunistliku valitsusega on siis tegemist. alanud on siis kommunismi järgne periood Moldovas, see on uus ja oluline lehekülg, mida kirjutatakse Euroopa ajaloos ning hea meel teid siis siin veel kord tervitada. ma räägin sellest kõigest, härra peaminister, sellepärast, et teie uuendusmeelsus on kõigile teada, teie soov äh, Euroopa perspektiiv võtta on kõigil teada. kuid äh, paari asja ma tsiteeriksin teie programmist äh, ja räägiksin sellest, millised on tõelised väljakutsed teie riigi ja Euroopa Liidu vahel. tsiteerin. riigi monopolide lammutamine on üks teie eesmärkidest. pärast plaanimajandust äh, kommunistliku perioodi ajal näeme me nüüd tõelise turumajanduse esimesi algeid selleks, et äh, rahvusvaheliste finantsturgudel äh, osalejaid äh, veenda riigi usaldusväärsuses, et suurendada teie riigi atraktiivsust investeeringutele, et parandada riigi põllumajandust ning ka laiemalt üldse koostöö valmidust suurendada naaberriikidega, peaasjalikult Rumeeniaga ning teil on muidugi soov tänased äh, külmutatud territoriaalsed konfliktid lahendada. me mõistame seda uuenduse, uuendamise soovi ja tahet ja me tahame, et teie teaksite, härra peaminister, et meie oleme valmis panustama igati selleks, et need väljakutsed ka äh, ületataks ja et Moldovast kujuneks Äh, uuel Isamaal, mida Euroopa endast kujutab, äh, mängiks. nii et härra peaminister, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, kui lubate, räägin rumeenia keeles, ütleb härra peaminister Moldova vabariik on läbinud suhteliselt lühikese, kuid traagilise äh, perioodi hiljuti. Te rääkisite sellest, et tegemist on eri, esimese demokraatliku valitsusega täna Kišinaus. üks teine valitsus oli veel ametis, kuid väga lühidalt, kuid äh, minul on siis äh, väga hea meel olla olnud selle valitsuse äh, Ehm, liige olnud ka üheksakümne üheksandal aastal olin ma selle valitsuse liige, nii nagu ka minu kolleeg härra välisminister. tegemist oli esimese Chisinau ehm, valitsusega, kes tegeles, kes siis võttis endale eesmärgiks Euroopa Liiduga integreerimise. me võtsime kanda endale vastutuse ning ehm, olem- ja käivitasime vajalikud reformid. kahjuks aasta pärast kommunistlik partei kes ei koondanud mitte ainult äh, äh, nii-öelda vanu kommuniste, vaid tõelisi kommuniste, võttis äh, Kišineos võimu. kaheksa aastat hiljem, äh, kaheksa aasta vältel, vabandust, valitses see valitsus Moldovat ja eesotsas oli härra Voronin, kes oli siis Sovjeti aja kindral tema valitsemisperioodi ajal, äh, kui see isik äh, juhtis meie riiki, äh, langes Moldova eriti raskesse olukorda, eriti mis puudutab kodanike vabadusi ja inimõigusi. ma näen siin saalis täna väga palju inimesi, kes on Kišinõus käinud ja kes teavad väga hästi, milline on olukord, härra Katšev on siin, kes oli parlamentaarse delegatsiooni liige. Te teate väga hästi, mis tollal toimus. Te teate, et meie majandus oli täiesti monopoliseeritud. pressivabadusest rääkida ei olnud võimalik ja üle miljoni kodaniku oli sunnitud äh, tööotsingute tõttu äh, ja pere ülalpidamise eesmärgil ja ellujäämise eesmärgil riigist lahkuma. ja väga paljud võimalused, eh, mis Moldova ees avanesid, kahjuks lasti käest. sealhulgas ka Euroopa väärtuste ruumiga lähenemisest eh, jäime me kõrvale, kuid eh, seda perioodi ähm, iseloomustab veel üks väga oluline aspekt ehk, ehk teisisõnu äh, äh, Rumeenia vastasus äh, ma ei räägi siin mitte ainult viisaküsimusest, vaid üldisest suhtumisest. ilmselt äh, oli kõige traagilisem periood pärast viienda aprilli valimisi äh, kaks tuhat üheksa. Kišinau rahumeelsed meeleavaldused äh, muudeti vägivaldseteks, äh, inimesi sai surma, vangistati ja piinati ja ma tahaksin äh, täiest südamest tänada Euroopa Parlamenti kohese reageerimise eest Euroopa Parlamendi eh, resolutsioon oli Kišinau ühiskonnale tõeliseks toetuseks. see on selline toetus, mis andis meile jõu vastu seista. Eh, ja siis valimised eh, mi-, tegemist oli ähm, küll äh, nii-öelda suure sammuga, kuid ainult majandusliku sammuga. kahekümne esimesel juulil pärast äh, valimisi äh, kus osales ka ähm, Euroopa Parlamendi missioon, mis olid ja valimised, mis olid enam-vähem vabad, ei, saavutati siis demokraatlik enamus Moldova parlamendis nelja erakonna esindajate poolt kes on siis mittekommunistlikud, neli parlamendierakonda lõid liidu Euroopa Liiduga integreerimise nimel ning valiti parlament ja eelmisel reedel sai siis paika Moldova Vabariigi valitsus. üks samm on veel vaja astuda selleks, et lõpule viia kogu see protsess nimelt peame valima veel Moldova Vabariigile presidendi. meie riigi põhiseadus näeb ette, et presidendi valimiseks on vaja kuutekümmet häält. meie liidus on viiskümmend kolm liiget, kuskilt tuleb veel leida kaheksa häält. tänaseni ei ole me olnud äh, suu-, üldsegi ühenduses ähm, kommunistliku partei esindajatega. see on väga tõsine probleem ja ohuks on muidugi see, et erakorralised valimised jällegi kuulutatakse välja, kuid täiesti selge on see, et ühe saa-, ühel aastal ei saa kaks korda valimisi pidada. eelmisel aastal äh, valimised jällegi kujuneksid väga-väga kalliks ja, ja meie majanduslik olukord, mille me saime pärandiks eelmiselt võimult, on väga halb. sellist halba olukorda meil polegi olnud. selle aasta lõpus on äh, eelarve puudujääk kaksteist koma viis protsenti SKT-st. sellise eelarve puudujäägi tõi endaga kaasa tegevusetus kriisiperioodil ja tegema ja tegelikult kogu, kõik sammud, mis astuti kriisi ajal, olid tegelikult valimiskampaania äh, tegemine. ja sellest tuleb nüüd äh, hinda maksta äh, ja need on need kodanikud, kes peavad Kišinev kommunistide tegemata jätmised kinni tasuma me võime muidugi laskuda detailidesse ja peaksimegi laskuma detailidesse, et selgitada välja, mis on ikkagi sellise eelarve puudujäägi põhjused, kuid praegu tuleb siiski mm, keskenduda lahendustele ja me peame leidma kuskilt vahendid, et sellest eelarve puudujäägist välja tulla et äh, mitte suu-, kõige suurem koorem ei langeks pensionäridele ja ja töövõtjatele. kommunistlik äh, valitsus, kes kaheksa aastat äh, ei saa, äh, kes oli kaheksa aastat valitsuses, ei saa enam, neid ei tohi enam võimule lasta. me ootame Euroopa-poolseid lahendusi, me ootame Euroopa Parlamendi toetust, et nendest raskustest üle saada ma ei räägi siin mitte ainult äh, eelarve puudujäägist tekitud äh, probleemidest. meil on vaja Moldova rahvale saata väga selge sõnum, anda neile väga selge perspektiiv, Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv. kui lubate, ma võiksin küll jätkata, aga kui lubate, siis võib-olla keskenduksin praegu arutelule teiega ja jätkaks võtan hea meelega vastu teie küsimused ja üritan äh, vastata nii konkreetselt kui võimalik, ma ei hakka siin monoloogi pidama, mis ei pruugi kõiki huvitada. suur tänu ja, ja vastan hea meelega teie küsimustele. Grazie, signor primo ministro. Ora la parola la. suur tänu, härra peaminister. ühisparlamentaarse komitee esinaine kõigepealt. suur tänu, kolleegid. peaminister, ma jätkan nüüd prantsuse äh,, rumeenia keeles. Some points briefly uh.... aga kõigepealt paar äh, lühikest märkust uh,. Pe care ați dovedit-o începând cu scrutin. kõigepealt ma tahaksin äh, teid äh, tervitada selle eest ja õnnitleda selle eest, et te olete aprillist saadik olnud väga ühtselt meelestatud. väga raske on sellist ühtsust alal hoida. E, et saavutada need eesmärgid, mis te oma valimiskampaanias olete endale seadnud ja et reformitööga pihta hakata. Teil on meie toetus selleks, et et äh, viia läbi need äh, reformid, äh, mida teie riigil on hädasti vaja. mainiksin siin ära ainult mõned, kohtusüsteem, politseireform, inimõigusi puudutav haldussuutlikkuse suurendamine meetmed, millega tagatakse meediavabadus üldiselt, õigusriigi põhimõtete jaluleseadmine ja nii edasi ja nii edasi reforme on vaja absoluutselt igas vallas. me teame väga hästi ju, et imed üle ei ole võimalikud, seda keegi ei ootagi. Te loodetavasti olete ka Moldova rahvale suutnud selgitada, et ähm, ülepeakaela ei ole äh, mõtet midagi teha, kiirest, kiireid lahendusi ei ole, kõik võtab aega ja muidugi selleks kõigeks on vaja poliitilist tahet. ja see poliitiline tahe eh, peab saama tõestuse ka konkreetsete sammude läbi. tuleb reformid väga hästi läbi mõelda. ma ei laskuks siin detailidesse, kuid eh, mulle tundub, et meil on vaja väga konkreetseid plaane iga eh, selle aspekti jaoks, kus reforme on vaja, selleks et et äh, Moldova rahvas ja Euroopa Liidu institutsioonid näeksid täpselt, millised on soovitud eesmärgid, kuidas te soovite neid äh, saada, mil-, mida see kõik maksma läheb ja milliseid samme tuleks astuda nende eesmärkide täitmiseks. selgus ja äh, ettenähtavus on väga oluline selleks, et sisuliselt täiesti ümber kujundada tänane Moldova ma olen täiesti veendunud, et te need reformid ka käivitate äh, ja seda Euroopa Parlamendi ekspertide toetusel ja äh, seda vastavalt siis sellele tegevuskavale, mis on juba vastu võetud. ma ütlen veel kord, et teil on meie toetus selleks, et reformid läbi viia toetus on ka selleks, et uus leping sõlmida Euroopa Liiduga ning ma rõhutan tõsiasja, et Euroopa Liiduga liitumisprotsess ja liitumisperspektiiv on väga tähtis. sellepärast, et see toob kindlasti hoogu juurde muutuste läbiviimisel riigis. kõik need muutused tuleb kandidaatriikidel alati läbi viia. ja, ja veel küsimus Moldova Vabariigi parlament peab äh, paika pane, paika saama ka väliskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni selleks, et äh, teha, teha meiega siis koostööd, et loodetavasti selline komisjon ka luuakse ja küsimus siis, et kas luuakse, aitäh. suur tänu ja nüüd aseesimees Pasko. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin, eh, härra peaminister, tervitada teie kohalolekut ja õnnitlused ka valimisvõidu osas eh, tingimust, eh, olukorras, millega me oleme kõik kursis. loodetavasti Euroopa Parlamendil oli ka teatav panus sellesse võitu lootused teie valitsusele on tohutud lootused nii rahva poolt, kes elavad väga rasketes tingimustes, kuid ma räägin ka siin Euroopa lootustest, ootustest. arvestades esimese valimise, esimeste valimiste tulemusi. Te peaksite kõigepealt muidugi keskenduma majanduse olukorrale. kutsuksin üles meie kolleege mõistvusele eh, nende reformide suhtes. ja Te peate mõistma, et esimene prioriteet on lahendada tänased äh, tõsised probleemid rahva seas. ja nagu te ütlesite, proua esinejana, et tuleb reformid detailselt pla-, äh, kavandada, äh, kuid tuleb see, kõige need pakilisemad probleemid praegu lahendada ma olen veendunud, et äh, lõpuks te peate ka opositsioonikommunistidega astuma läbirääkimistesse, nad peavad mõistma, et läbi koostööga, läbi koostöö valitsusega võivad nad lahendada need probleemid, mis puudutavad kõiki osapooli. lisaks äh, sellele sisestabiilsusele äh, tahaksin ma öelda, äh, võite te loota Euroopa Liidule. Euroopa Liit Äh, teab äh, seda, et Moldova kodanikud ootavad äh, meiepoolset toetust ja selle toetuse me teile anname. loodetavasti Venemaa suhtub teisse neutraalselt, nii et veel kord suur tänu siia tulemast, vaprust teile ja kõike head! La parola alla onorevole Weber. suur tänu, järgmisena kolleeg Weber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 missiooni liige juulis. ja tuleb öelda, et oli väga muljetavaldav see, et kodanikud, kellega ma rääkisin, uskusid kindlalt, et nad suudavad läbi valimiste muutusi Moldovas esile kutsuda. olukord on loomulikult keeruline võttes arvesse rasket majanduslikku olukorda, ei oleks praegu mu mõttekas uut valimiskampaaniat hakata korraldama. kui jällegi peaks tekkima vajadus erakorralisi valimisi korraldada, aga kui selline asi peaks juhtuma, siis loodetavasti te võidate need valimised valimised korraldatakse erineval moel ja paljud, paljud inimesed mõistavad, et peale kommunistide on Moldovas teisigi parteisid. Nad mõistavad seda kas või televisiooni jälgides. ja kui tulevad valimised, siis meie parlamendis peame ka mõistma, et äh, see ei ole, need ei tule ne kriisist, vaid äh, protseduurilistest probleemidest, mida teisiti lahendada ei saa. mida saab siis Euroopa Liit teha? kui välja arvata avatud suhtumine Moldovasse. minu arvates oleks esimene samm muuta viisarežiimi Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon mäng-, peab ka siin olulist rolli mängima. meie Moldova delegatsioon ja ka libe komisjon on samuti olulised, kui me soovime tagada, et Moldova kodanikud saaksid vabalt Euroopa Liidus reisida või öö, karta, ma arvan, et, et pole karta, et, et kohutav hulk moldovlasi põgeneb pärast viisade tühistamist Moldovast. ma arvan, et kõik, kes tahtsid siia tulla, on juba tulnud. ning inimesed mõistavad, et koduselt saab tunda ennast ainult kodumaal. seega meil ei ole karta kohutavaid moldovalaste voogusid liikumas siiapoole, kui viisarežiim tühistatakse. pigem saadab see välja positiivse signaali. see oleks hea näide ning Moldova inimesed, kes elavad praegu Euroopa Liidus, saaksid minna ka tagasi koju olles õppinud palju Euroopa väärtustest ning elust Euroopas, mis muudaks ka suhtumisi äh, Moldova sees. igal juhul palju edu teile! suur tänu, proua Lüüsing! tänan! mul on kaks küsimust, mis puudutavad Moldova neutraalsust. põhiseaduse artikkel üksteist näeb ette neutraalsuse nüüd äh, soovitakse aga parandada suhteid NATO-ga, eriti just äh, partnerlus rahu nimel valdkonnas. kas te soovite liituda NATO-ga ja kas äh, koostöö NATO-laadse sõjaväelise organisatsiooniga ei lähe mitte vastuollu selle põhiseaduse artikliga, mis näeb ette neutraalsust? teiseks Te ütlete, et soovite võimalikult kiiresti liituda Euroopa Liiduga. aga kas Euroopa Liit pole ka mitte militaarliit? Lissaboni lepingus, tsiteerin, öeldakse, et kui äh, toimub relvastatud rünnak mõne liikmesriigi territooriumile, siis äh, peavad teised liikmesriigid andma talle äh, kogu oma võimaliku toetuse, see on Lissaboni lepingu artikkel nelikümmend kaks punkt seitse, mida ma tsiteerisin, tänan. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea. Moldova Vabariigi põhiseadus näeb ette neutraalsuse. sellegipoolest seesama põhiseadus näeb ette öö, äh, õiguse muuta kodanikel öö, Äh, seda põhiseaduse sätet, meie oleme alati öelnud, et meie oleme huvitatud äh, NATO-ga süvendatud suhetest ja me kavatseme äh, läbida kindlasti sellise mm, aja, kus peamiselt me tegeleme Moldova kodanike teavitamisega, me räägime neile kindlasti sellest, milline on NATO tähtsus. ärgem unustagem, et et äh, Moldovas valitseb teatav äh, praegu selline suhtumine, et NATO on äh, Moldova vaenulik organisatsioon, seda tänu selle peale, seda sellepärast, et meediat on seni hallanud Vene meedia ja te ju teate, milline on Vene, Vene meedia suhtumine NATO-sse. me peame me ei tohi arvata, et äh, seda põhiseaduse sätet ei ole võimalik muuta. see ei ole sugugi äh, vastuolus sellega, mida me oleme öelnud, me peame andma kodanikele võimaluse otsustada ise Moldova tuleviku üle selles vallas. Äh, proua Pazesku, härra peaminister härra välisminister, ma tahaksin teid kõigepealt õnnitleda saavutatud valimisvõidu üle ja saavutatud edu üle ka valitsuse kokkupanemisel, mis on Euroopa-meelne ning hea meel on ka selle üle, et eelmise võimu pakt on nüüd tühistatud, see puudutab siis viisaküsimust Rumeenia kodanike suhtes, kuid Moldova probleemid on kõigile hästi teada. kaks küsimust. kõigepealt, milline saab olema Moldova ja Rumeenia vahelised suhted ja millised on need meetmed, mida te kavatsete võtta selleks, et meediavabadus oleks kaitstud? on väga hästi teada, et äh, äh meediavabadus, äh, sest seni eriti rääkida ei ole saanud äh, Moldovas on neid, keda ajakirjanikke on ähvardatud ühe ja teisega. härra Severin, palun. Teva idei, nu sunt întrebări, ci doar mesaje către dumneavoastră și către colegii mei. ma sooviksin teha paar kommentaari, mul küsimusi ei olegi. kõigepealt paar sõna kolleegidele, kes siin täna kohal on. täna võtavad siin sõna paljud rumeenlased, aga Moldova küsimus peaks huvitama meid kõiki Euroopa Liidus. loodetavasti tulevikus mõistame me seda ning suudame ka teistele selgeks teha, et meil on tarvis Moldovat mitte ainult sellepärast, et ta on meie naaberriik. meie suhted Moldova vaba, vabariigiga peaksid äh, puudutama meid kõiki, mitte ainult paari äh, Euroopa Parlamendi liiget. ning äh, teiseks äh, ütleksin paar sõna, sõna teile, härra peaminister, ning välisministrile. Te rääkisite Euroopa integratsioonist, väga meeldiv. ma arvan, et teie pühendumus Euroopale öö, äh, seda peaks nägema kui pühendumust Moldova vabariigile. ma pean siin eriti silmas äh, territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ülesehitamist ning ka kultuurilisi arenguid Moldovas. Moldovas peavad toimuma arutelud, kus inimesed saavad välja tuua omaenda mured ning peamised prioriteedid. ning mul on ka kolmas sõnum, see on suunatud eelkõige Moldova opositsioonile, kommunistlikule parteile. tuleb selgelt öelda, et kommunistlikul parteil on pluralistlikus äh, demokraatlikus Moldovas äh, oma roll mängida, nagu igas demokraatias kiusatus õõnestada praeguse valitsuse tööd lihtsalt eemaldaks selle partei Moldova poliitikast, ma õhutan teil edendada, e, õhutan teid ede-, edendama ühtekuuluvust, eriti läbi dialoog, dialoogi opositsiooniga. Te peaksite sellega ise algust tegema, et opositsioon öö, ei saaks töötada valitsusele vastu. samuti on oluline, et Euroopa Liit paneks paika märkimisväärse programmi majandusabi andmiseks Moldovale. me oleme, me, me saame anda head nõu demokraatia ülesehitamisel, inimõiguste küsimuses, Euroopa integratsiooni küsimuses. kui Moldova ei saa meilt äh, suurt majandusabi. võivad nad pigem pöörduda Vene Föderatsiooni poole ja see ohustaks demokraatiat. sest vaesuses ei ole demokraatiat kunagi lihtne taastada. suur tänu! Domnule ministru de externe, dragi colegi, vă felicit pentru ceea ce ați obținut în... Suur tänu! peaminister, välisminister, ma sooviksin teid õnnitleda valimistulemuste puhul ja viimase paari kuu jooksul saavutatu puhul. nüüd on Moldova Vabariigis võimul tõeliselt demokraatlik valitsus. ja see toob Moldova Euroopa Liidule lähemale. see kõik ei olnud lihtne, te pidite tegutsema ühtselt ajal, kui kommunistlik partei üritas hankida endale lisahääli. Te pidite olema julged ning see tuli kasuks nii teile kui Moldova inimestele. siin Euroopa Parlamendis meie puhul on tegemist institutsiooniga, mis on kõige rohkem toetanud Moldovat pärast tõsiseid inimõiguste rikkumisi seal komisjon ja nõukogu olid vägagi tagasihoidlikud ja ähmased, aga meie siin parlamendis ütlesime selgelt, et Euroopa Liit ei tohi tolereerida inimõiguste rikkumisi, piinamisi, arreteerimisi. ma tean, et kõige tõsisemaks probleemiks teie puhul on majandus. Euroopa Liit peab teid aitama Euroopa avalik arvamus ootab samuti aga muutusi Moldova valitsuse tegevuses. mul on seetõttu kolm küsimust. kõigepealt, mis muutub Moldova valitsuse poliitilises lähenemises, mis puudutab suhteid Euroopa Liiduga? teiseks, see puudutab meie partnereid Euroopa Liidus. kas teil on mõningaid lahendusi piirivalve parandamiseks? ja kolmandaks Transnistria küsimus. milline on teie lähenemine tolle piirkonna suhtes? kas te oleksite valmis vastu võtma näiteks Euroopa rahuvalvejõudusid? suur tänu, härra Liise. Dziękuję panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem z Rumunii. Suur tänu, härra esimees, peaminister, mina ei ole Rumeeniast pärit, aga ma võin teile kinnitada, et teil on siin, nii siin ruumis kui üle Euroopa Liidu palju sõpru. paar kuud tagasi tervitas Poola seimi, Poola seim Moldova külalisi ning loodeti, et asjad hakkavad tõesti muutuma. mina tahaksin küsida paar sõna majanduse kohta. Teid on küll öö, palju toetatud, aga arvatavasti tunnetatakse ikkagi, et see on suure pika protsessi algus ning arvatavasti kriisitingimustes Moldova majandusolukorda parandada ilma teiste abita ei saa. IMF, ÜRO, USA ja Euroopa Liit on teid lubanud toetada, aga ka Venemaa olevat lubanud teile krediiti. on spekuleeritud, et sellega on seotud teatud tingimusi äh, Transnist-, Transnistria suhtes. milline saab olema teie valitsuse poliitika Venemaa suhtes? Secondo round interventi, la parola al tänan ja nüüd äh, pärast teist küsimuste vooru on sõna peaministril. mis puudutab äh, suhteid Rumeeniaga siis meil on sellised suhted, kus võetakse arvesse nii ajalugu kui ka tulevik. minu meelest ma juba vastasin sellele küsimusele, mis puudutab Moldova massiteabevahendeid, siis seadusandlus on olnud Moldovas hea, aga rakendamine on kaasa toonud käesoleva olukorra meil tuleb äh, tagada, et peetakse kinni audiovisuaalvaldkonna seadustest, et tagada sõnavabadus ning et meil oleks äh, riiklik televisioon, mis annaks infot kodanikele, mitte manipuleeriks nendega. ja nüüd ähm, kolleeg Bushoi küsimus vastaksin sellele järgnevalt. see puudutas Euroopa Parlamendi poolset tuge pärast äh, aprillikuu valimisi siis. me soovisime saada loomulikult äh, tõde selle kohta mis äh, juhtus pärast aprillikuiseid valimisi. eriti oluline on see kodaniku ühiskonna jaoks. me oleme parasjagu asutamas äh, parlamentaarset äh, uurimiskomisjoni. ootame toetust ka Euroopa Liidult ja Euroopa Nõukogult. oleme kutsunud eksperte sellesse komisjoni ja komisjon siis teeb ära oma tööd ja koostab lõppkokkuvõttes raporti selle kohta, mis äh, juhtus aprillis. see raport oleks äh, suunatud Moldova kodanikele ja kodanikuühiskonnale. Need, kes on süüdi aprillikuus toimunus, peaksid saama karistuse, et selline tragöödia enam ei korduks. nüüd äh, Moldova Euroopa Liidu vaheliste suhete juurde suhted äh, Euroopa Liiduga on seni põhinenud resolutsioonidel, nüüd aga tuleb asuda tegudele. ja tuleb äh, vaadata ka üle see, millised äh, lubadused on antud, millega me oleme ennast sidunud Euroopa integratsiooniprotsess edendab igati riigisiseseid uuendusi. me räägime loomulikult äh, Euroopa integratsioonist, aga kõigepealt meil tuleb oma riiki uuendada, see on oluline mitte ainult Euroopa Liidu seisukohalt, vaid Moldova kodanike seisukohalt. meil on vaja Euroopa Komisjoni poolset äh, toetust, mõtlen siin ka missiooni, mis äh, aitab meil kaitsta piiri Ukrainaga ja mis puudutab äh, rahuvalveüksusi, siis äh, see on üks äh, eesmärkidest, mis meil on. ja ma loodan, et me saavutame need eesmärgid kõikide osapoolte toel ja ka selles on meil vaja Euroopa Liidu poolset tuge ja edasi nüüd selle krediidi juurde, mida Venemaa meile annab, viissada miljonit eurot on see summa, mida mainiti, on räägitud ka teistest summadest. põhimõtteliselt on tegemist äh, valimiskrediidiga. see krediit pidi turgutama kommunistliku partei kuvandit Moldovas, see pidi olema sajal, salajane laen. eile sain rahandusministrilt äh, detailsemat infot äh, selle teemaga seotud üksikasjade kohta. sada viiskümmend miljonit äh, dollarit viieteistkümneks aastaks oli ette nähtud eelarve defitsiidi rahastamiseks loomulikult äh, ei mainitud äh, poliitilist hinda, mida oleks tulnud maksta, sellepärast et seda ei või kuskile lepingusse kirja panna. nii et selline sõnum on siis äh, välja saadetud. ja meil on ka dialoog Venemaa presidendiga, ta tuleb meile külla ja siis me vaatame, kas me jätkame seda krediidiprojekti või mitte. nüüd suhted äh, Venemaaga, meil on väga ametlikud pragmaatilised suhted, oleme üritanud kõrvale jätta tunded ja ma kinnitan, et me hindame neid suhteid väga kõrgelt tänan peaminister nende vastuste eest ja nüüd äh, sõna järgmistel kolleegidel. tänan. härra minister, sooviksin õnnitleda teid võidu puhul ja esitada ühe omapoolse soovi ma loodan, et teie integratsiooni soov saab teoks kiiremini kui mujal. Rumeenial kulus liitumisprotsessiks kümme aastat ja ma loodan, et teie liitumisprotsess saab olema lühem. mis puudutab eelarve defitsiiti, siis äh, mida te sellega plaanite teha, see on äh, väga suur ja nüüd suhted Moskvaga. mis teil selle kohta öelda oleks? ja kolmandaks, kas teie eesmärgiks on tuua Moldovasse äh, sisse või Moldovasse tagasi välismaal töötanud äh, toote? järgmine kolleeg, Vande Paalon, palun. ka mina sooviksin õnnitleda teid äh, valimisvõidu puhul ja mitte ainult Rumeenia liberaalid, vaid ka Hollandi liberaalid äh, toetasid teid igati. kui minupoolsed küsimused nüüd, kas äh, Transnistria ebaseaduslikku valitsust juhib äh, otse Moskva või on tal teatav autonoomia ja mida saame meie Euroopa Liiduna teha selle küsimuse lahendamiseks täna? tänan ja nüüd kolleeg Schulz. härra minister, soovin teile edu püüdlustes reformida ja stabiliseerida riiki ja lähendada Moldovat Euroopa Liidule. Te ise ütlesite, et järgmisel aastal võivad toimuda ennetähtaegsed valimised, et lõpetada see poliitiline patiseis. mida te teete selleks, et kaasata välismaal elavad moldovalased tugevamalt nendesse valimistesse? kui ma ei eksi, siis välismaal elavad moldovalased osalesid viimastel valimistel väga vähe. Grazie, onorevole Schulz, la parola al kolleega Tannok uh,. Thank you, Mr President and härra Tännok, palun tänan, härra esimees. olen äh, toetanud äh, pikaajaliselt juba Moldova Atlandi-üleseid äh, ambitsioone ja loomulikult ka demokraatia juurde naasmist. nüüd, mis puudutab Ukrainat, siis on avalik saladus, et nad ootavad Riina rahvavabariigilt tõesti väga suurt investeeringut, äh, mida nüüd on edendanud Volodõmošenko, Venemaa on šokeeritud. tundub, et Hiina on suuremeelne ka Moldova suhtes, andnud talle sadu miljoneid dollareid. kas te saaksite rääkida natukene sellest Hiina investeeringust, mis on selle poliitiline taust ja nüüd kui Venemaa näeb, et Hiina raha süstitakse paljudesse endiste Nõukogude Liidu vabariikidesse, siis kuidas Venemaa sellesse suhtub? nii, teine voor sai nüüd läbi ja peaministril on võimalus vastata, enne kui me läheme kolmanda vooru juurde. suur tänu, kõigepealt öö, ähm, oleme äh, lepingu sõlminud, see ei olnud sugugi lihtne, me teame kõik, äh, millised on äh, olnud raskused, poliitilised aspektid, nüansid parameetrid on äh, väga karmid ja nendest tuleb kinni pidada. me oleme saatnud piisavad äh, sõnumid välja igas suunas, sealhulgas ka Euroopa Komisjoniga oleme läbirääkimisi pidanud ning me eeldame, et äh, lähenemine saab olema märksa avatum ja paindlikum Moldova Vabariigi suhtes, kui see nii ei peaks aga minema siis need sotsiaalsed kulud, mille me peame maksma, on mõõdetamatud, meie kodanikud äh, sellist kulu ei suuda välja kanda. kuid äh, kõik sõltub läbirääkimistest äh, ja läbirääkimiste tingimustest, me peame nendega pihta hakkama ja me peame ühtlasi arvestama ka teiste võimalustega siis meie majandust rahastada, eelarve puudujääki siis rahastada mis puudutab äh, välisvahendeid, siis me oleme oma eelarvet kohandanud, äh, väliskulusid äh, kärpinud ja need peavad vastama siis sissetulekule. mis puudutab nüüd Vene Föderatsiooni poliitikat, meie ei ole nende poliitikat õigustanud Nemad on ilmselt praegu äraootaval seisukohal, et mis hakkab Moldovas toimuma seitsmendal, kaheksandal oktoobril on tulemas Kišineos äh, läbirääkimised äh, ning me kavatseme neile otse öelda, milline on meie seisukoht. kogu meie tegevus äh, ei saa baseeruda ainult kommunistliku partei infol ja, ja ausalt öeldes pressi me ka ei saa usaldada, sellepärast et kommunistlik partei Äh, on seni seda äh, pressitäielikult kontrollinud. mis puudutab nüüd äh, välismaale läinud inimeste tagasitulemust, muidugi nad tahavad tulla tagasi, aga sellest ei piisa nende tagasimeelitamiseks, et me anname neile lubadusi, meil on vaja toimivat riiki ja töökohti nende inimeste jaoks praegu elamistingimused ainult halvenevad meie riigis. nüüd Transnistria küsimus Äh, isegi kui tegemist on teoreetiliselt autonoomse piirkonnaga, mõjutab seal äh, toimuvat muidugi Kreml. Äh, ja ärgem unustagem seda. autonoomne omavalitsus tegutseb ju Vene Föderatsiooni äh, toetusel, äh, nende tegevust rahastab äh, Vene Föderatsiooni valitsus, see ei ole kellelegi saladuse, kellelegi, kellelegi üllatuseks. mis puudutab meie kodanikke Moldovast väljaspool, me oleme valimissüsteemi hakanud äh, Äh, nii-öelda äh, muutma, muidugi elektrooniline lahendus oleks kõige parem, aga sellest me praegu veel rääkida ei saa, igal juhul tuleb tagada seda, et valimisvõltsimiseid äh, toimuks. Moldova seadusandlus näeb ette ähm, praegu seda, et inimestel on õigus valida seal, kus nad töötavad ja nendes kohtades on ähm, ka valimisjaoskonnad olnud avatud. Hiina Äh, Moldova Vabariik, äh, kui käis veel äge valimiskampaania, äh, sai uudise siis miljardi dollari suuruse investeeringu osast, sellest räägiti mitu korda. rahandusministrilt olen ma palunud selle krediidi kohta detaile, kuid tundub, et mingisugust lepingut nagu ei olegi. vaatame, mis siis hakkab saama nüüd kuid äh, räägiti sellest, et tegemist oli infrastruktuuri invest-, infrastruktuuri tehtavate investeeringutega, maanteed, sillad ja nii edasi. kuid äh, mingisuguseid äh, tõendeid meil sellise suure investeeringu kohta ei ole mis puudutab krediiti Hiinast või Vene Föderatsioonist, meie muidugi eelistaksime seda, et Euroopa meile raha annaks me oleme valmis igasugusteks investeeringuteks, mis oleksid teel Kišinausse. väga hea, kallid kolleegid. suur tänu. Äh, läheme edasi. ja viimane äh, küsimuste voor, viis sõnasoovijat ja rohkem meil aega ei ole ka. ja härra Kelam. minister, meie ei jõust-. suur tänu, härra peaminister sooviksin siinkohal äh, teid äh, toetada terve Eesti nimel. ma arvan, et me oleme kõik, äh, me tunneme kõik kergendust selle üle, et Moldovas sai võimule Euroopat pooldav valitsus. härra Severinil oli täiesti õigus, kui ta ütles, et meil kõigil on tarvis, et Moldova ühineks Euroopaga. tõsi ta on, et palju võimalusi ja on maha magatud ja aega raisatud viimastel aastatel ning me oleme veendunud, et Moldova inimesed väärivad paremat elu ja demokraatiat. me oleme valmis teid aitama nii palju kui võimalik. minu küsimus puudutab äh, uut idapartnerlust. kas teil on mingisugune programm, kuidas seda paremini ära kasutada? ma pean siin silmas ka viisa lihtsustus äh, programmi. ja teine küsimus puudutab Transnistriat. Te vastasite sellele, aga ma uuriksin kaua aega kestnud äh, relvasalakaubandust. Te ütlesite, et komisjon aitab teil piirivalvet tugevdada, aga kas see relvakaubandus on nüüd peatatud või ta endiselt jätkub? suur tänu, härra Katšiini. tänan, härra esimees. ma ei ole rumeenlane, ma ei räägi rumeenia ega moldova keelt. aga mulle meenub äh, eelmine mandaadi aeg kui äh, Rumeenia kolleeg ütles, et ta räägib teie keelt väga halvasti ja siis äh, valis hoopis mingi kolmanda keele. nüüd äh, tundub, et siiski kõik räägivad siin kenasti rumeenia keelt ja see näitab, et Moldova ja Rumeenia vahelised suhted on ka paranenud. ma tahaksin väljendada teile toetust selle eest, et tulite aprillis ja mais siia ning rääkisite meile juhtunust see oli teist äh, tol ajal väga julge ja niimoodi oli võimalik luua ka nelja mittekommunistliku partei liit. ilma teie abita ei oleks me Euroopa Parlamendina suutnud ka nii reageerida, nagu me reageerisime. härra peaminister, soovin õnnitleda teid äh, valimiste ja võidu puhul olgugi, et tegemist on väga raske ja keerulise ametikohaga keeruline on äh, võita, aga veelgi keerulisem on ka valitseda ja seetõttu peame me kõik andma oma panuse selleks, et Moldova muutuks stabiilsemaks. inimesed Moldovas on äh, harjunud, et institutsioonid alluvad äh, presidendile. seetõttu, härra peaminister, tahaksin rõhutada, et te peaksite olema võimalikult paindlik, kui te saate presidendi äh, ühest või teisest äh, poliitilisest äh, laagrist. Te peaksite valitsema tõesti targalt, see saadaks välja signaali kodanikele, et Moldova on stabiilne ja liigub kindlal teel edasi. mul oleks üks küsimus ka majanduse kohta teie riigis, aga see kõige suuremaks probleemiks siiski on see, et inimesed ootavad majandusimesid nüüd ja kohe. nüüd majandus- ja finantskriisi ajal ei ole realistlik oodata majandusimesid, aga selline ootus iseenesest on täiesti legitiimne. nii et ma leian, et teie ellujäämine sõltub suuresti ka meiepoolsest solidaarsusest. tahaksin kasutada ära olemasolevat võimalust, et pöörduda ka nõukogu ja komisjoni poole, et äh, leitaks äh, võimalusi anda Moldovale majandus- ja finantsabi. Euroopa Parlament toetaks seda kindlasti, sest ilma selle abita ei oleks ei meil ega Moldoval lootust. ja lõpetuseks, härra peaminister, sooviksin ma öelda, et äh, siin äh, saalis pole mitte kedagi, kes äh, ei kaitseks Moldova territoriaalset terviklikkust, äh, see hõlmaks ka Transnistriat. suur tänu, härra Katšin. ja kolleeg Költšisi. Panie premierze, kiedy e, byłem... Tänan, härra esimees. härra peaminister kui ma käisin kolleegidega valimisvaatlusmissioonil Tšisinos suvel augustis, siis äh, mul oli võimalik ka teiega arutelusid äh, pidada. ja siis äh, ei olnud lootustki, et ma kohtun teiega järgmine kord siin ja teie olete peaminister, nii et äh, see oli ainult unistuse tasandil, siis mingisugust kindlust ei olnud, et asjad tõesti selles suunas liiguvad ning et äh, ametisse astub demokraatlik valitsus. nüüd äh, seisavad ees äh, loomulikult presidendivalimised. seoses sellega tahaksin ma saada teiepoolset arvamust äh, võimalike arengute kohta presidendivalimistel. Moldovas on probleemiks, suureks probleemiks ka väga dramaatiline Transnistria küsimus. ja need kaks piirkonda ei saa üheks ega ei saa lõhedest üle. nüüd minu küsimus on järgmine. et milline on äh, meeleolu ühiskonnas praegu enne presidendivalimisi. oluline ei ole ju see, kes on võimul, vaid äh, ma arvan ka inimeste meeleolu. ja ma tahaksin esitada veel ühe omapoolse kommentaari. paljud äh, noored moldovalased on emigreerunud hiljuti ja nad äh, juba elavadki Euroopa Liidus on ka riike, mis on äh, olnud Euroopa Liidus alles äh, viis aastat ning äh, on palju entusiasmi nii siin kui seal muudatuste läbiviimiseks. meil tuleb tõesti silmas pidada seda fakti, et paljud noored on emigreerunud ja paljud ei saanud osaleda viimastel valimistel võib-olla nad ei osalenud ka sellepärast, et nad arvasid, et nad ei lähe tagasi Moldovasse äh, tööd otsima. aga tõesti, see noorte olukord on väga tähtis küsimus ja sellele tuleks tähelepanu pöörata. härra peaminister, meil on idapartnerlus, mis näeb ette vahendid äh, naaberriikide aitamiseks, kas äh, see võiks aidata ka Moldovat, arvestades seda, et idapartnerlus näeb ette tõesti reaalseid vahendeid. kas te ootate praktilisi arenguid selles valdkonnas, mis, mis kaasaks siis äh, Moldova Euroopa Liidu idapartnerlusse? ja nüüd äh, lõpetuseks. suhted naaberriigi Venemaaga. kas nendes suhetes on märgata arenguid niimoodi, et äh, oleks võimalik äh, siiski kõigest hoolimata demokraatia Moldovas üles ehitada? tänan, härra härra Nikolai, palun. mulțumesc, domnule președinte, n-am să... proua Nikolai, suur tänu, härra esimees, ma ei kavatse siin kõnet pidada teile, härra peaminister, vaid esitaksin mõned üksikud küsimused. austan teid kõrgelt ja võtan arvesse tõsiasja, et teie mandaat ei saa olema mitte kergete killast. Te olete demokraatlikult äh, riigi etteotsa valitud, kuid sellega kaasneb suur vastutus ja edu teile selle vastutuskoorma kandmisel. milline on teie seisukoht, seisukoht Transnistria kohta? millist lahendust te Transnistria jaoks ette näete? ning ühtlasi tahaksin ma teada, mida te ootate meilt, millist äh, konkreetset abi äh, me võiksime teile anda ja millises mahus ja kui kiiresti seda abi on vaja, sellepärast et Moldova Vabariigis ei ole praegu majanduse olukord väga selge ja millised on need kõige suuremas hädas olevad projektid, mille jaoks teil on meie abi vaja ja millist abi te üldse tahate? arvestades seda, et teie riik Äh, on praegu väga raskes üleminekuajas äh, ka põhiseaduse mõttes, äh, need korduvad valimised ei aita ju kindlasti stabiilsust suurendada riigis. suur tänu, proua Nikolai ja nüüd sõna kolleegile, kes lõpetab ka meie arutelu, Ungureanu Äh, suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et äh, ma jäin äh, hiljaks, ähm, aga seda sellepärast, et olin hääletusel ähm, ühes teises komisjonis ja suurepäraselt seal kogu elektrooniline valitsus, valimissüsteem kukkus kokku. ja kõneleja ütleb, et ta läheb nüüd inglise keelelt üle rumeen- äh,, rumeenia keelele. härra peaminister, kõigepealt lubage mul teid õnnitleda. õnnitleda selle eest, et te tühistasite selle viisanõude Rumeenia kodanike suhtes, mis oli täielik, täielik absurdsus. ja teiseks ähm, äh, ma tahaksin teada, millised on teiepoolsed pakutavad lahendused Moldaavia riigi ja Moldova riigi jaoks? teine teema, mille puhul sõna võtaksin. kui te üritate lahendada legaalselt. kahe tuhande üheksanda aasta aprilli äh, sündmused ja kuidas te suhtute paljude vaatlejate arvamusse, negati-, kriitilisse arvamusse toimunu osas? Euroopa Liidu kohalolek Moldova Vabariigis, ähm, kuidas te selles, äh, kuidas te seda hinnate? Äh, ma tahaksin nõuda se-, äh, öelda seda, et väga oluline on muidugi rahaline abi, kuid ka poliitiline abi ja tehnilised teadmised, mida me peame teile tagama, mis tuleksid otse Euroopa Liidust, mitte läbi mingisuguste vahendajate. suur tänu, sellega on see küsimuste voor läbi ja sõna saab härra peaminister. jah, suur tänu, härra esimees, mis puudutab äh, idasuuna, idapartnerlust, siis äh, Moldova valitsus ei olnud äh, läbirääkimistel Moldova Vabariigil õigust kaasa rääkida. nüüd on olukord äh, muutunud, kuid me nüüd äh, loodame, et me saame ka kasu mõndadest projektidest selle naabruspoliitika alt. mis puudutab relvakauban-, relva, relvadega salkaubitsemist Transnistrias, nagu te teate, juriidiline kontroll meil puudub selles piirkonnas ja me ei saa midagi öelda selle kohta. mis puudutab meie visiooni ja tulevikunägemust Transnistria konflikti lahendamise osas, siis äh, kõigile tuleb läheneda põhiseaduslik, põhiseadust arvestades. ette on nähtud siis üsna mitu faasi, kõigepealt äh, demokratiseerimine, kuritegevuse väljajuurimine piirkonnas, äh, demilitariseerimine muidugi, Euroopa Liit äh, võiks suurendada oma rolli Transnistria konflikti lahendamise suunas meie meelest. ja valitsus üritab äh, kogu ühiskonna toetusel ähm, äh, seda protsessi edasi viia. loodame, et me saame äh, Moldova Vabariigi hakka- äh,, läbi, ähm, suudame siis kogu Moldova ühiskonna Mm, toetusel koondada mitte ainult territooriumi, vaid ka rahva. mida me ootame Euroopa Liidult? avatust. Moldova Vabariik, Moldova valitsus, vabandust, kavatseb astuda väga konkreetseid samme. me ei tee lihtsalt suuri sõnu meil on äh, kavas väga konkreetsed äh, sammud. kõigepealt äh, analüüsiperiood, me loodame, et Euroopa Liit saadab Moldova kodanikele väga positiivse sõnumi selles osas, milline võiks olla Moldova väljavaat, millised võiksid olla väljavaated. mis puudutab nüüd kõige pakilisemaid probleeme, siis meil on vaja kõigepealt abi eelarve puudujäägist ülesaamiseks. ning ühtlasi on meil vaja ka investeeringuid investru-, infrastruktuuri, eh, piiriüleseid investeeringuid. ja mis nüüd puudutab eh, suhtlemist ühes või teises keeles siin saalis või mujal, me teame väga hästi, et eh, sillad põletati Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel ja Moldova kodanikud äh, ja tegelikult sõna otseses mõttes sillad põletati selles mõttes, et, äh, et Moldova kodanikud ei saa otse Rumeeniasse, nad peavad sõitma sadu kilomeetreid, et sinna jõuda. meil on sellised probleemid nagu näiteks joogivee küsimus, nendest palju ei räägita, aga need on siiski tõsised küsimused, sellepärast et lõppkokkuvõttes on ju tegemist Moldova rahva, rahva tervist puudutavate küsimustega nüüd küsimus riigikeele kohta. Moldova Vabariigi põhiseadus määrab, äh, mis on Moldovas kasutatav riigikeel. kuid tollal äh, põhiseaduses äh, pandi see ilma erilise debatita. me teame ju näiteks, et ameeriklased räägivad inglise keelt ja Moldova Vabariigi kodanikud räägivad rumeenia keelt ja ma loodan, et see väga selgelt äh, pannakse ka põhiseadusesse kirja. mis nüüd puudutab aprilli sündmusi, siis nagu ma ütlesin, oleme võtnud endale kohustusi nii siseriiklikult äh, kui ka globaalselt. me viisime läbi juurdluse selle kohta, mis toimus aprillis ning kavatseme siis äh, sanktsioone rakendada, kui see on vaja nii palju siis vastuseks nendele küsimustele, mis mulle esitati. suur tänu! suur tänu, härra minister, nende vastuste eest, need olid äh, väga selged ja detailsed vastused, sellega, kallid kolleegid, on äh, meie töö päädinud Euroopa Parlamendis äh, peab äh, Moldovaga peamiselt äh, sidet meie parlamentaarne komisjon ja proua Mukovai võtab siis nüüd asjad kokku. suur tänu, härra esimees. ma teen väga lühidalt, kolleegid. ma tahaksin Euroopa Parlamendi kolleegidele öelda, et ma panin kirja kõik need küsimused, mis te täna esitasite. räägime seda, nendest asjadest äh, ka meie parlamentide vahelise komisjoni järgmistel kohtumistel, härra peaminister, härra välisminister. me loodame, et me saame teiega nüüd käivitada avatud ja järjepideva dialoogi, et me teaksime, milline on olukord ja millised on lootused ja lo soovime teile palju-palju edu! kui lubate, siis ka mina tahaksin omalt poolt, ütleb härra peaminister, tänada teid selle võimaluse eest pöörduda teie poole ja ma tahaksin teile kinnitada, taas kinnitada, et äh, Moldova vabariigi, vabariik on teie jaoks ka võimalus äh, Moldova on äh, geograafiliselt Euroopas ja me oleme nõus ka Euroopa väärtustega. suur tänu teie toetuse eest! suur tänu, kallid kolleegid! homme me kohtume kell üheksa. homme on juba kolmekümnes september ja räägime siis Saharovi auhinnast. suur tänu!